okei okay,, good, good, good morning everybody. tere hommikust kõigile. ma vabandan, et äh, me jäime viibima alustamisega äh, ja mõned on äh, saalist juba ka lahkumas tänu sellele, aga ma ütlesin juba eile, et me paneme tänase päevakorra paika täna hommikul me eeldasime nimelt, äh, proua Helena Salgado tuleb meiega arvamuste vahetusele, kuivõrd me olime ta kutsunud vastavalt Lissaboni lepinguga meile laiendavat, laienevatele uutele sätetele siia, kuid kahjuks on ta pidanud edasi lükkama taas kord oma visiidi ja seega äh, ma langetasin sellise otsuse, et kuivõrd äh, väga paljud äh, kolleegid avaldasid arvamust, et me peaksime siiski pidama maha debati selles osas, mis puudutab äh, järelevalvet majandussektoris ning Kreekale antavat abi, et kasutame täna hommikul selle aja siis selleks aruteluks ja äh, võtaksin siis äh, kokku lühidalt selle, kus, kuhu me oleme tänaseks oleme jõudnud. Ähm, pühapäeval äh, ministrid leppisid kokku siis abipaketis Kreekale, tegemist on kolmeaastase programmiga, millega liit, mille osas on siis kokkuleppele jõudnud Euroopa Liit ja mm, Rahvusvaheline Va-, Valuutafond, sada kümme miljardit eurot eraldatakse eurole, eraldatakse, vabandust, Kreekale selleks, et nad siis saaksid äh, katta oma äh, vajadused järgneval kolmel aastal, Euroopa Liit annab kaheksakümmend miljardit ja kolmkümmend miljardit siis esimesel aastal selle, sellel programmil on muidugi peal teatavad tingimused ja nõukogu vastavalt proto-, kodukorra artiklide, artiklitele sada kakskümmend kuus ja sada kolmkümmend kuus võtab selle paketi vastu, Ecofin tuleb kokku lähipäevadel. me palusime, et proua Salgado tuleks siia komisjoni ette rääkima Ecofini poliitilistest suunistest, mis võeti vastu kuueteistkümnendal veebruaril sellel aastal. muidugi arengud on olnud kiired pärast seda kuupäeva ja seega pole see avaldus ECOFINilt sugugi enam äh, as-, äh, ajakohane ja tuleb tunnistada seda, et äh, ma olen väga pettunud selles, et kui ma saatsin pärast neid suuniseid kohe veebruaris küllakutse proua ministrile, Äh, siis äh, ta pole maikuuks veel suutnud äh, midagi teha selle küllakutse osas ja see on ikkagi väga kahetsusväärne, et Euroopa Parlamendi saadikud ja majanduskomisjoni liikmed eriti peavad siis infot koguma meedia vahendusel, mitte ei ole neil otse juurdepääsu eesistujariigi vastutavale ametnikule ma tegin ettepaneku ka, et äh, me võiksime selle istungi kuulutada kinniseks, äh, kuivõrd äh, võib ju olla, et tegemist on konfidentsiaalse ja delikaatse informatsiooniga, kuid sellegipoolest proua Salgado ütles, et ta ei saa tulla meie ette. räägime praegu võimalusest temaga kokku saada siiski Strasbourgi nädalal, seitsmeteistkümnendal või kaheksateistkümnendal kuid äh, veel siis hetkeolukorrast. teada on ka seda, et esmaspäeval leppis Keskpank kokku äh, Kreeka äh, laenuinstrumentidele mm, tagatiste poliitikas erimeetmed Kreeka jaoks ja seitsmendal mail on Eurotsooni ähm, riigipead tulemas kokku õhtusöögiks Äh, kus pannakse kokku si-, paika ka siis plaan, kuidas need plaanid äh, läbi suruda parlamentides, et Kreekat saaks siis aidata. ja tuleb muidugi kõige maha pidada arutelu äh, selles osas, et mida majandusjuhtimise jaoks Eurotsoonis, majandusjuhtimise jaoks Eurotsoonis tähendab see kriis märtsis sellel aastal nõukogu on võtnud vastu suunised majandusjuhtimise osas eh, ja meie kohtumine selles, sellel küsimusel, selles küsimuses kohtub kahekümne esimesel mail. rakkerühma ilmselt koondatakse peaasjalikult rahandusministrid, kuid eh, jällegi parlamendi roll selles protsessis on hägune, eh, uued, uus leping annab meile teatava pädevuse antud valdkonnas ja vaatamata sellele, et me oleme äh, korduvalt palunud enda kaasamist, äh, ignoreeritakse meid äh, pehmelt öeldes. nagu te teate, majanduskomisjon, meie komisjon on kuulamisi korraldanud nendes küsimustes ja äh, minu meelest äh, oleme me võtnud äh, selle asja arutellu väga vastutustundlikult, me oleme rääkinud äh, majandus, majanduste koordineerimisest, kriisi juhtimisest, finantsturgude tugevdamisest, finantsjärelevalve, kriisihaldus ning statistika usaldusväärsuse suurendamine on olnud meil tähelepanu all ja muidugi seda kõike teeme me oma tavalise töö kõrvalt, mis puudutab peaasjalikult siis tulevikus finantsturgude järelevalvet ja Euroopa Liidu äh, poliitikat selles küsimuses. Äh, järgmisena hakkame tegelema Eurostati nii-öelda audiitori pädevusega kuid äh, me peame äh, väga aktiivselt äh, osalema kindlasti ka majandusjuhtimist puudutavas arutelus ja aasta lõpuks tuleb väga selge seisukoht komisjonis välja kujundada selles küsimuses ja võib-olla täna olekski hea võimalus nii-öelda mitteametlikult mõtteid vahetama hakata antud seal, antud küsimuses, et mida siis tänasest kriisist oleks võimalik õppida nii palju siis minu poolt äh, taustaks ja hea meelega annaksin sõna teistele saadikutele, juba on palju kõnelejaid äh, nimekirjas Jean-Paul Gauzet ja Garcia Margallo äh,, nagu seeni pärast vihma tõuseb siin käsi. Sure we are, we'll kõigi jaoks meil peaks olema aega, nii et äh, Jean-Paul Gauzet. Merci, madame la présidente suur tänu, proua eesistuja, ma sooviksin teile lühidalt öelda, et me oleme absoluutselt tõesti teie sõnadega nõus, eriti selles osas, mis puudutab kahetsuse selle üle, kuidas nõukogu parlamenti kohtleb. ning see puudutab eh, eriti just finantsjärelevalve küsimusi, mille osas nelja, nelja surma fraktsiooni koordinaatorid on avaldanud omapoolset arvamust ja äh, ECOFIN on öelnud, et parlamendil on ja sooviksin öelda, et me täielikult toetame teie äh, tegevust ja teiepoolset programmi, mis äh, aitab meile efektiivselt praegusele majandus- ja finantsolukorrale reageerida see oli see, mis ma teile öelda soovisin. suur tänu, Josep. Eh, Josep, oh, suur tänu. tulin, tulen selle juurde tagasi, mida ütles meie koordinaator. ma soovisin avaldada pettumust nõukogu käitumise osas. Eh, võttes arvesse, mis öeldi kohtumisel Rahvusparlamendi liikmedega. ma ei saa aru, et siin ei, sellest aru, et, et majandusasjadega tegelev riigisekretär ei olnud siin ja ma ei saanud saa aru ka sellest, et Hispaania majandusminister täna pole kohale tulnud. ning sooviksin öelda, et esimene kord, kui mina finantsjärelevalve küsimuses kohtu sain äh, nõukoguga, see oli möödunud nädalal kolmapäeval ja enne seda polnud mul aimugi sellest, mida nõukogu tegelikult teha kavatses. sellistes tingimustes on väga raske oma vaatepunkte läheneda, et kokkuleppe jõuda juba esimesel lugemisel. ning ma tahaksin, et meie eesistuja eh, teeks kõik endast oleneva, et parlament, parlament võetaks kuulda nii nagu seda ette on nähtud. mis puudutab Kreeka kriisist, siis minu kolleegid arutavad seda asja täna ja täna me peame jällegi seda asja arutama, ilma et nõukogust keegi ehm, eh, kohal oleks nõukogust, see eh, arutelu võib olla muidugi meie hingele hea, aga samas meie tööd ei aita see küll kuidagi edasi uh,. Thank you um.... tänu, Pervenche suur tänu teile. ma samuti tunnen suurt kahetsust selle üle, et proua Salgadot siin ei ole. ma ei saa aru, miks teda täna siin pole. ma sain aru sellest, et te soovisite kasutada juhust, et rääkida sellest, kuidas meie parlament võiks ja peaks sekkuma makroökonoomilistes küsimustes, seda praeguses olukorras, mis on nõudnud kiireloomulist, loomulist lähenemist ja samuti ka o, siis äh, pigem igapäevases olukorras. Kreeka olukord nõuab, et me reageeriks kiirelt. samas on, peaksime mõtlema selle peale, kuidas tegutseda äh, tavapäraselt, igapäevaselt. mina sooviksin väga et me hoiaks mõlemat rauda tules. see, mida me homme makroökonoomilistest vaatepunktist räägime, see ei äh, äh puuduta ainult kriisi haldamist, see puudutab äh, makroökonoomilist tegevust äh, ka normaalses majandusolukorras. küsimus on selles, kuidas me hakkame tegutsema äh, majand, tavalistes pärastes majandustingimustes, kuidas hakkab toimima järelevalvepakett. me räägime sellest väga palju. tekst võtab arvesse Euroopa kollektiivseid huve. ma saan aru sellest, et me oleme kõik ühel nõul selles osas, et ei tohi lasta ennast äh, ära hirmutada sellest kuupäevast, esimesest juulist kaks tuhat kümme, kus see tekst peab tingimata valmis olema ja see tuleks olla täielikult äh, rakendunud äh, jaanuarist kaks tuhat üksteist. me tegeleme selle küsimusega juba väga kaua, me teame, et, äh, et sellise kiirustamisega ei jõua mitte kuskile, niikuinii läheb selle asja valmis tegemiseks väga kaua aega, nii et teeme rahulikult meil võiks parem seda asja korralikult teha, selle asemel, et midagi lihtsalt äh, kokku käkerdada. Te rääkisite äh, töögrupist, mis peaks pöörduma äh, härra Van Rompuy poole. mina arvan, et see oleks hea. härra Van Rompuy on härra Van Rompuy on visioon selle kohta, milline peaks olema majandus äh,, majandusjuhtimine. kuid vaadake, mis toimub praegusel hetkel. vaadake äh,, kuidas sellest töögrupistki juttu tuli. viimasel hetkel äh, oli see härra Van Rompuy, kes viimasel hetkel komisjoni poole pöördus Äh, see, me ei pea, me ei pea tegutsema komisjoni sekretäridena. kuid küsimus on selles, millega see töögrupp tegema hakkab. mina täheldan siin kahte küsi-, aspekti. sellel töögrupil on mandaat välja pakkuda olemasolevate lepingute muutmist. teiseks, Jean-Claude Juncker peaks olema selle asjaga pisut äh, seotud. tema pakkus, et selles töögrupis osaleks ka finantsministrid. kokkuvõttes saaks sellest hoopis äh, ministritevaheline konverents. Lissaboni lepe annab parlamendile sellisel juhul võimaluse nõuda, et kokku kutsutaks konvent ma tervitasin teiepoolset initsiatiivi. Te nõudsite, et Euroopa Parlament selles töös osaleks. kuid minu meelest oleks tõesti vähim, mida nõuda. see, see, mida meie nõuame, on see, et Euroopa Parlamendi esindaks üks inimene kahekümne seitsme finantsministri, rahandusministri keskel ja et meie roll oleks oluline, kuid me peaksime minema kaugemale peaksime mõtlema selle peale, kuidas me selles valdkonnas sooviksime sekkuda. loomulikult, kui need järeldused, mida võiks teha komisjoni ettepanekute osas, siis eh, kui komisjon esileb omapoolsed õigusloomelised tekstid, siis parlament saab loomulikult reageerida, kuid kas me peaksime selle siis ära ootama äh, või peaksime midagi enamat tegema, ma tean, et praegu esitatakse suuline küsimus, meil on kindlasti ka omaalgatuslik raport, kuid äh, mina oleksin, olen teinud ettepaneku, et peale selle institutsionaalse rolli, mis on seotud õigusloomelise tööga, peaksime tegema seda, mida me oleks tahtnud, et nõukogu teeks, sest eh, härra von Rompuy töögrupp, olgu selle, eh, olgu tema hea tahe ja eks- eh, ja ekspertomadused millised tahes, on see, et me peaksime me peaks olema, suutma kokku võtta Euroopa ühishuvid, mõtlema selle peale, mis on Euroopa lisandväärtus. ning meie peaksime Euroopa Parlamendis an-, tegema omapoolse algatuse, tegema, kutsuma kokku tarkade kogu paralleelselt, mis võimataks äh, akadeemilise arutelu käivitamist, äh, kus osaleks meie sotsiaalpartnerid ja juristid. see, see hoidaks, hoiaks ära selle, et töögrupp tegeleks ainult äh, Äh, valitsustevahelisel tasandil. vabandust, et ma nii pikalt rääkisin, aga kuna siin väga palju koos kohal ei ole, siis ma leidsin, et tegu on hea võimalusega oma ettepanekuid äh, tutvustada ja ma kasutasin seda ära. aitäh, Pervanš! mul on väga hea meel äh, kuulda seda, mida sa ütlesid, kuna sul on väga palju kogemusi mitte ainult siit, vaid ka teistest komisjonidest. järgmiseks Sven, Anni, siis härra Tšuntis Viki. hästi, kõigepealt Sven. ma ei ole päris kindel, sest hetkel me ei keskendu mitte niivõrd sisule, kuivõrd parlamendi rollile selles protsessis. ja võib-olla arvestades, et meil on äh, veidi aega, siis oleks hea meie arutelu kuidagi struktureerida, nii et ma pean sellest joonest ka edasi kinni. aga ma arvan, et et äh, kas sisuliselt on meil siin palju arutada, sest vähemalt äh, Saksa meedias on toimunud teatud äh, pingpong härra Langeniga, kes soovis ühelt poolt Eurotsooni külmutamist teisalt on teiste, näiteks Rahvapartei saadikute seisukohad, nii et meil on ka sisulisi asju, mida arutada, aga mm, seda hetkel kõrvale jättes pean ma ütlema, et mul on kurb meel, et me ei saanud selle resolutsiooni eelnõuga edasi minna, mida me juba ette valmistasime, sest minu arvates oli seal juba terve rida äh, häid ideid, samuti äh, paljud esitasid juba muudatusettepanekuid ja kui inimesed ei ole rahul osaga resolutsioonist, oleks võimalik olnud seda ju arutada, kuid nüüd me jääme lihtsalt maha. nii et kui me siin viriseme, et parlamendi roll selles protsessis mm, ei ole piisavalt austust leidnud nõukogu poolt, siis äh, me peaksime mõistma, et et me ka ise oleme süüdi, et me paar nädalat teeme tööd dokumendi kallal ja siis ei suuda hääletada, nii et sellest on mul tõsiselt kahju. mul on tõsiselt kahju, et me ei saanud selle tugeva seisukohaga edasi minna. minu arvates oleks olnud võimalik äh, pidada edasisi läbirääkimisi ja jõuda äh, konsensusele lähemale, vähemalt nende föderalistlikumate fraktsioonide vahel. igal juhul on kahju, et meil selline tagasilöök oli ja ma tahaksin kuulda ka reaktsioone teistelt, et kas nad tunnevad, et see töö, mis me tegime, läks tõesti raisku ja et me tuleme selle juurde tagasi alles kaugemas tulevikus. minu arvates ei ole see iseenesest hea lahendust nii et protsessi osas tahtsin öelda seda ja sisulise poole pealt tahaksin kommenteerida hiljem. I... aitäh. Äh, ma ei usu, et me toome siin ohvriks äh, juba tehtud tööd. pigem on küsimus selles, et osa inimesi leiab, et neil on vaja rohkem aega asjaga tegelemiseks, selleks et nõukogule korralikult vastata. me tuleme kindlasti selle küsimuse juurde tagasi. proua Podimata suur tänu, te võtsite väga hästi kokku otsused, mis võeti vastu viimase paari päeva jooksul selleks, et toetusmehhanismi käivitada. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Bervanche tarkade kogu kokkukutsumise kohta. see aitaks anda omapoolse panuse nendesse eh, annaks omapoolse panuse finantskontrolli, finantsjärelevalvesüsteemi väljatöötamiseks. sooviksin siin esile tõsta mõningaid aspekte, mis eh, on seotud pühapäevase kokkuleppega Troika ja Kreeka valitsuse vahel. see on vin-, toonud kaasa kõige karmimad finantsnõuded üldse kogu Euroopa ajaloos. ja see puudutab sada kümmet miljardit eurot, mis on jagatud kolme sambasse, esimene puudutab finantskontrolli, teiseks, teiseks eh, siis eh, Kreeka majanduse konkurentsivõimelisust, struktuurilisi muutusi ning kolmandaks pangandussüsteemi toetust. on väga oluline kahe tuhande kümnendal aastal võlga kuue protsendi võrra, kolme koma protsendi võrra vähendada. kolme komast, kolmest koma kuue protsendist kahe tuhande üheksandal aastal kaheksa koma üheksani kahe tuhande kümnendal aastal ja nii edasi. kaks koma kuus, kaks tuhat neliteist, need on konkreetsed eesmärgid mis on kokku pandud kokkuleppes äh, Troikaga. ning kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks peaks võlg vähenema. Te kõige, kõige on tõesti kõige raskem äh, riigi rahanduse saneerimisprojekt, mis on kunagi Euroopas rakendust leidnud. see näeb ette äh, riigisektori töötajate palkade vähendamist, pensionide vähendamist kaheksakümmend protsenti. riigitöötajate palkade vähendamist, samuti äh, tulumaks läheb, äh, vabandust, käibemaks läheb kahekümne kolme protsendini ning samuti aktsiisimaksud tõusevad äh, kütusele, tubakale ja alkoholile ning samuti kavatsetakse kogu riigi rahandus ümber struktureerida. see programm vaadatakse Troika poolt iga kolme kuu tagant üle ning kõik see, mida on võimalik kokku hoida, hoitakse kokku. ning äh, kokkuhoiupoliitika jätkumine sõltub eesmärkide saavutamist. tegu on väga keerulise äh, programmiga, väga ohtliku, riskantse programmiga ning ma loodan, et meie Kreekas äh, ja samuti kogu Euroopa Liidus. oleme huvitatud sellest, et see programm edasi läheks võimalikult sujuvalt, ilma eh, uuete vapustusteta, e-, e-, otsusekindlalt ning võimalikult kiiresti. seda sellepärast, et me oleme kõik viimasel ajal näinud, et igasugused hilinemised ja erimeelsused lähevad väga kalliks maksma ning mida ütles Pervanche. Ähm, parlamendi panus võib olla siin väga suur. mis ma sellega öelda tahan? oleme Kreek-, Kreeka kriisist väga palju õppinud. meie komisjon on äh, väga palju erinevaid algatusi käsile võtnud, et äh, sellest äh, kriisist võimalikult palju õppida. probleem on seotud sellega, et eh, Kreeka kriis on seotud, Kreeka kriisil on väga suur riiklik eh, dimensioon, mis on leidnud võimendust rahvusvahelisel tasandil, mis on omakorda seotud ka Euroopa, kogu ülejäänud Euroopaga ning see puudutab ka konkreetseid otsuseid, mis on Eurotsoonis vastu võetud. see näitab, tegu on väga eripärase konjunktuuriga. me arutame praegusel hetkel finantsjärelevalve Äh, direktiivi, mis näitab, et äh, finantssüsteemi järelevalves ja kontrollisüsteemis on tõesti väga palju vajakajäämisi. me näeme, et oht ähvardab ka teisi Eurotsooni liikmeid. ma arvan, et meie äh, siin oma komisjonis ja Euroopa Parlamendis üldiselt peame näitama üles suuremat otsusekindlust, peame näitama üles suuremat julgust, peame suutma õppust võtta, järeldusi teha finantsjärelevalve ja turujärelevalve osas. ning samas peame olema julged, peame julgema ka aidata äh, aidata ellu rakendada kõiki neid meetmeid, mis võeti vastu möödunud pühapäeval. ning äh, kui võiks, et, et see kõik võimalikult sujuvalt Äh, ellu viidaks, äh, oleks vaja, et kreeklased, kellele see suurim koorem praegusel hetkel langeb, et ka neid mõistetaks Euroopa partnerite poolt. Neil on samuti vaja sellel raskel hetkel äh, abi ja toetust uh,. Thank you, Annie. aitäh, Annie. ja järgmiseks härra Tšuntis ja siis Vicky Ford, härra Keigold sisulistes küsimustes, samuti Jose Manuel ja härra Gratsa. kas on veel keegi, kes soovib kõnelda? ja siis Sophie. hästi, härra Šuntis. tänan. kõigepealt sooviksin rääkida menetlusest ja in-, institutsionaalsetest probleemidest, mis on selle äh, probleemiga seoses tekkinud. see on seotud Kreeka probleemiga, kuid mitte ainult. me oleme nõus, ma olen nõus selle, nende kommentaaridega, mis siin on kuulda, mida siin kuulda on olnud, see puudutab Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi. see on deontoloogiline küsimus, siin on institutsionaalsed küsimused mängus, see puudutab ka Euroopa lepete täitmist. nimelt see programm, millest, äh, mis on välja töötatud, mida, mille Kreeka peab nüüd ellu viima, mida Troika ka toetas, käsitleb Kreeka olukorda seoses ähm, rahvusvahelise üldsuse tegevusega mis äh, tähendab seda, et Kreeka suveräänsust mingil määral piiratakse. ja kui, ja Kreeka, selleks, et see Kreeka parlamendis läbi läheks, on vaja väga suurt enamust. tegu on kokkuleppega äh, Euroopa Liidu liikmesriikide institutsioonide vahel äh, rahvusvahelise valuutafondiga, mis on väljaspool asuv institutsioon. vastavalt artiklile kakssada kaheksateist peaks Euroopa Parlament sekkuma. poliitilistest seisukohtadest lähtudes peame toetama parlamendi sekkumist ja oleks hea, kui me sellest paketist pigemalt räägiksime, et me seda arutaksime sest äh, need lepped Euroopa institutsioonide valuutafondi vahel ja samuti Kreeka riigi vahel, need peaks leidma kajastust ja arutelu ka Euroopa Parlamendis. tegu on poliitilise olulise küsimusega, mis ei puuduta ainult Kreekat, vaid see puudutab ka teisi riike. tegu on tõesti pretsedenditu lepinguga ning vastavalt Euroopa aluslepetele peab Euroopa Parlamendil olema siin oma hääl, Euroopa Parlament peab sekkuma. kuid nagu kolleegid on öelnud, probleem on selles, et me peame nõudma, et parlamendi rolli nende läbirääkimiste osalemiseks tuleb nõu, tuleb rangemalt nõuda, võttes arvesse, mis just on toimunud Euroopa Liidus, sooviksin veel öelda järgmist Need poliitilised otsused, mis langetati, ei mõju meie kodanike jaoks eriti usutavalt selge on see, et tegu on väga tõsise kriisiga, sellest ei ole mõtet pigemalt rääkida. Kreeka poolt sõlmitud lepe ülejäänud troika liikmetega ei ole suutnud tegelikult vastata põhimõttelisele küsimusele, et milline täpselt on rahvusvahelise eh, valuutafondi roll selle toetusmehhanismi väljatöötamisel. minu meelest oli artikli saja kahekümne kahe järgi täiesti võimalus eh, leida lahendus Euroopa Liidu sisemiselt, seesmiselt. Eh, selles osas ei ole usaldusväärset vastust meile antud tegu on väga suure muudatusega. rahvusvaheline valutafond sekkub euroalal. Need meetmed, mis äh, kasutusele võetakse, nagu kolleeg on ka öelnud, on kõige rangemad, mis on kasutusele võetud mitte ainult Kreekas, vaid kogu Euroopa Liidus ning see tähendab ühepoolseid äh, ohvrite äh, tegemist. Need ainult suurendavad kriisi Kreekas. kokkuvõttes võib tähendada see kõik seda, et tulemusi ei ole. härra Trichet tehtud avaldused, kui ta ütleb, et eh, kui ta ütles, et on vaja võib-olla veel meetmeid, see väide võib olla õigustatud, kuid see näitab seda, et Kreeka väga pikaks ajaks jääb lausa lämmatava järelevalve alla Troika poolt ja Rahvusvahelise Valuutafondi poolt. Euroopa Keskpank ei ole veel öelnud, kes äh, tingimused dikteerib, kellele jääb äh, viimane sõna. nii et see on esimene riik Euroopa Liidus, mis jääb äh, range järelevalvele Rahvusvahelise Valuutafondi poolt see võtab vastutust vähemaks teistelt eurotsooni liikmetelt. kuidas see võimalik on, sellele pole me endiselt veel vastust saanud. nüüd näeme, et Portugali riigi väärtpaberid Hispaanias samuti hakkavad samasuguse surve alla langema. tundub, et selle teemaga ei kavatse keegi tegeleda võttes arvesse, kuidas rahv-, meie rahaliit ja euro on üles ehitatud, eh, võib kokkuvõtteks öelda, et selle kõige tagajärjel euro olukord ei parane. tööturgu ei ole suudetud tugevdada, ei ole olemas vahendeid selleks, et kriisile vastu astuda laenude abil. ning selle tagajärg on see, et äh, tekivad probleemid, mis puudutavad enamust euroala riikidest. sellega seoses peaks rääkimagi, mis tingimused on esitatud euroalale. peame vastu astuma neile institutsionaalsetele ja struktuurilistele probleemidele, vastasel korral laieneb Kreeka fenomen ka teistele riikidele ja kui ma seda ütlen, mitte sellepärast, et ma olen Kreeka patrioot, loomulikult on Kreeka majanduses suuri probleeme. kuid need probleemid on eh, suut-, suurel määral seotud sellega, kuidas euro üldse kasutusele võeti. peale selle, et ka stabiilsus- ja arengupakt toimub üsna, toimib üsna halvasti ähm,. suur aitäh ja järgmiseks Vicky Food. Um... aitäh! ma jagan teiste liikmetega seda pettumust, et me pidime täna hommikuse kohtumise ära jätma eesistujaga. ja loomulikult mõistan ma ka, et Kreeka olukorra lahendamiseks tee leidmine on väga keeruline, aga turgudel on tekkinud selline taju, et rahvusvahelise lahenduse leidmine abiks on olnud küllalt segane ja kõik see, mida me täna hommikul siin kuuleme, ja arvestades ka seda, et nõukogu esindajat kohal ei ole, loomulikult ei leevenda seda. ma ise sellest tervitan Rahvusvahelise Valuutafondi ähm, osalemist ja tema koostööd Euroopa institutsioonidega, aga ajalehtedes ja uudistes näeme me seda, et äh, Kreeka majanduskriis on kiiresti kaasa toonud äh, laiema sotsiaalkriisi ja mina tahaksin hea meelega kuulda otse oma Kreeka kolleegidelt äh, selle kohta, mida nad näevad toimumas äh, Kreekas, nii et suur tänu Kreeka kolleegidele, kes on sõna võtnud aga laiemalt võttes eh, see kõik näitab, eh, miks on oluline, et sellised riigid, kellel on suured eelarve puudujäägid, näiteks nagu Ühendkuningriik, võtaksid konkreetseid samme selleks, et oma eh, riigi rahalist olukorda parandada, mitte ainult turgude usalduse taastamise nimel, vaid ka avalikkuse usalduse taastamise nimel, sealhulgas meie valijate usalduse taastamise nimel. aitäh ja Sven, saate uuesti sõna sisulistes küsimustes, ärge liiga kaua rääkige. jah, teen väga lühidalt. kõigepealt tulles sellest Saksamaa osast, kus meil pühapäeval on valimised, pean ma ütlema, et ma ei tunne ennast sugugi hästi seoses sellega, mis äh, valimistega seoses toimus. peale veebruari ja märtsi sündmusi äh, Mm, anti selge sõnum, et äh, Kreekat kindlasti Euroopa poolt aidatakse ja siis oli ka aega pidada läbirääkimisi. selline, sel ajal oleks saanud läbi rääkida aluslepingu üksikasjalikult, kuid äh, selle erilise olukorra tõttu minu koduriigis, kus on väga hästi teada, et eh, valitsusparteid selle Saksamaa osas hetkel, mm, mis moodustavad ka enamuse teises kojas, et nende eh, valijad eh, ei soovi näha mitte mingit abi Kreekale. tunti siis vajadust nii-öelda sidemete tugevdamiseks ja seetõttu olen ma vägagi veendunud, et just see on see eh, tegelik põhjus Saksamaa tugeva seisukoha taga, eh, mis tegelikult tõi kaasa selle lisatormi turgudel. ja loomulikult eh, aluspõhjus neile probleemidele peitub endiselt äh, Kreekas ja mulle ei meeldi nende seisukoht äh, Saksa mm, avalikkuses, äh, kes ütlevad, et see on Euroopa korralduse tagajärg ja nii edasi. Mm, suur probleem on Kreekas ja seda ei saa eitada. ning samuti erinevad nad kõigist teistest riikidest selles osas, et et see niivõrd kõrget riigivõlga ei ole kellelgi. loomulikult äh, on probleeme ka ülejäänud euroalal, äh, samuti on erinevusi, me oleme rääkinud sellest, kuidas me tege-, kuidas saada hakkama konkurentsivõime erinevustega, kuid Kreeka kriis näitab selgelt, et midagi tuleb ette võtta. kuid see probleemi eskaleerumine tulenes hägusest äh, sõnumist nõukogult, seal loomulikult mängis olulist rolli äh, Saksamaa, sealhulgas mitte ainult äh, valitsus, vaid ka press, kes kajastas siis niisuguste majandusteadlaste seisukohti, kes turgude reguleerimisel on alati vastu olnud ja kelle seisukohaks on, et eh, eksinuid ei pea aitama, vaid neid karistavad nii-öelda turujõud. ja mina loomulikult loen aluslepingut eh, hoopis teises vaimus, kuigi loomulikult on selge ja see on viimane, mis ma tahan öelda, et Kreeka peab tegema suuri muudatusi eh, ma olen loomulikult mõistan kriitikat selle programmi kohta, aga äh, arvestades ühelt poolt seda, et äh, jah, see programm on küll väga range, aga äh, Kreekas oli ka laiaulatuslik korruptsioon, sealhulgas ka teiste riikide ettevõtete, näiteks Siemensi poolt antud altkäemaksud rahvusvahelise valuutafondi programmi osas tahaksin kritiseerida seda, et mm, nii-öelda varade poole pealt, mis on siis võlgade nii-öelda vastaspool, selles osas eh, ei tehta justkui midagi. et kuhu kokkuvõttes siis läks see raha? ja kuidas saab seda kasutada nüüd selleks, et äh, riigivõlga vähendada? loomulikult äh, programm toob kaasa just äh, ühiskonna nõrgemate osapoolte kannatused. aitäh, hea Jose! suur tänu! ma arvan, et see arutelu jätkub tulevikus ka volinik Varnier saabudes ma lugesin eile, et täna on see päev, kus euro tegelikult sünnib. ehk siis, kuidas euro ellu jääb rasketes tingimustes. seni on ta tegutsenud ainult lihtsates, lihtsas, tavapärases olukorras. tänapäev on meil käes raske kriis. nüüd äh, Kreekaga on käitutud nii, nagu pidigi käituma, midagi pidi tegema, sest muidu oleks olnud väga raske löök Kreeka jaoks, rahaliidu jaoks ja samuti ka riigi, Kreeka riigi võlakirjade kõrgele ostnud pankade jaoks. Need on põhiliselt siis Saksa ja Prantsuse pangad. ma arvan, et seda tehti hilja, halvasti ja ebapiisavalt. see, et seda tehti hilja, seda ei ole vaja tõestada, peab piisab sellest, kui me vaatame, kuidas on käitunud selle kriisi vältel turud. seda tehti halvasti, sest eh, tohutu koorem langeti lihtsalt ühe riigi õlgadele, finantskoorem vähendab selle riigi võimalikku skp-d ja samuti eh, ei eh, ole tehtud midagi selleks, et tegelikult võlga üritada vähendada kas on tehtud piisavalt või mitte, seda ei oska öelda. enamus eksperte ütleb, et tegelikult et, no, ei ole sellest piisavad ning tegelikult oleks vaja eh,, oleks vaja radikaalsemaid lahendusi, kas see, kas eh, siis eh, võla ümberstruktureerimine või äh, Kreeka eurotsoonist väljaastumine. me oleksime soovinud sellest rääkida komisjoniga, räägime sellest hiljem ka nõukogus. nüüd, mis puudutab meie eh, rahanduspoliitikat ja keskpanga tegevust, siis eh, need ei ole olnud eriti aktiivsed. esialgu ütles eh, Keskpanga president, et ei tohiks Rahvusvaheline Valuutafond Euroopa siseasjadesse sekkuda. teiseks, kui räägiti võimalusest, et et eurotsooni kuuluvad liikmed, riigid annaks välja oma, emiteeriks võlakirju. siis äh, öeldi, et ei ole mõtet karistada neid, kes on hästi käitunud. see aga ei puuduta millegipärast sugugi neid finantsettevõtteid, kes on selle kriisi eest esmased vastutajad. nüüd, mis puudutab eelarvepoliitikat, siin toimus kuulamine ja räägiti sellest, millised vajakajäämised on järelevalvepoliitikal ja statistika ja statistikal. pakt ei ole toimunud. mina kahe tuhande viiendal aastal rääkisin, et pakt peaks paindlikum olema. pakt ei toimi, ta ei ole toiminud. see ei ole toiminud siin, see ei ole toiminud teistes riikides. näiteks Suurbritannias kahe tuhande seitsmendal aastal äh, majandus kasvas, finantssektor on seal riigis väga oluline, see on suur osa, see on suur osa nende SKP-st ja hoolimata sellest on puudujääk kolm protsenti. ja äh, lõpuks siis äh, bailout, öeldi päästmine, äh, ta ütle-, see, öeldi seda, et üht kedagi ei jagata äh, meeleheitlikult päästma. kokkuvõttes mõeldi ümber. kas Kreeka võtab ennast praegu kokku või kokkuvõttes ei ole kõigist neist jõupingutustest mitte mingisugust kasu? nii et äh, sellega seoses äh, see viieprotsendilised kulud, äh, millest siin räägitud on, minu meelest ei ole eriti suurepärane lahendus. Thank you. Uh, Mrs. Kratsa. Sorry, proua Kratsa, palun. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς. Suur tänu teile. Kõigepealt sooviksin isiklikult tänada meie komisjoni liikmeid selle eest, et Kreeka olukorrale nii palju tähelepanu pööravad. ning samuti ka selle eest, et me sellele oleme nii palju aega ja koosolekud oleme pühendanud samuti äh, ka solidaarsuse eest, mida oleme näinud mõnel pool rohkem, mõnel pool vähem. Kreeka olukord on tõesti väga keeruline ning probleemil on väga mitmetahulised põhjused, pikaajalised põhjused, küsimärgi alla andnud kogu meie arengu- ja kasvupoliitika ja praegusel hetkel jääb küsimärgi alla kogu Kreeka riigi aktiivsus ja loomingulisus. oleme näinud ka, et probleeme on tekkinud struktuuri arengufondidel. Kreeka ja Euroopa peavad suutma seda probleemi, seda kriisi adekvaatselt hallata, peavad tegema jõupingutusi selleks, et Euroopa finantsjuhtimine toimuks paremini. ei tohi lubada, et parlamendid jäävad sellest protsessist välja. selge on see, et probleemiks ei ole mitte ainult adekvaatsete institutsioonide puudumine. pärast iga kriisi oleme täheldanud, et institutsioonid ei ole piisavalt tugevad, oleme neid üritanud tugevdada, kuid probleem on järelevalves. iga kolme kuu tagant vaadatakse Kreeka programm üle. sellega seoses on eriti oluline, et Euroopa Parlamendil oleks võimalus sekkuda, avaldada arvamust see ei tähenda mitte ainult võimalust äh, formaalselt äh, eelarvet kinnitada, nagu seda seni on tehtud. parlamendil on vaja nüüdsest finantskontrolli kultuuri juurutada. Euroopa Parlament peab jälgima komisjoni poolseid vastutavaid samme pro,. Pro, oht on selles, et Kreekas majandus enam ei kasva, see tähendab seda, et sissetulekuid ei ole. ning ainuke võimalus sellest kriisist välja tulla oleks sissetulekut suurendada. kui kasvu ei ole, siis ei ole lootust ka eh, investeeringuteks, töökohtade loomiseks, majandusdünaamika äh, arendamiseks. majanduskriis on väga tõsine Euroopa Parlament peab ka oma arvamuse välja ütlema selles osas. kui lahendusi suudeta leida, võib äh, Kreekat tabada veelgi suurem šokk seoses äh, majandussaneerimise jäikade nõudmistega. oleme kasutusele võtnud erinevaid programme, võtmata selle juures arvesse, millise milline sotsiaal, millised sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed seal kõigil võivad olla. Kreekas on tehtud väga suuri vigu, nüüd räägime neid, neist küsimustest Euroopa tasandil. tegu ei ole ainult Kreeka probleemiga enam. Euroopa Parlament peab toimuvat tähelepanelikult jälgima. ja veel üks küsimus. teine küsimus on õigusliku iseloomuga. ma arvan, et äh, Euroopa, õigemini Kreeka parlament peaks asjale õigusliku hinnangu andma. seda peab hindama ka rahvusvahelisest seisukohast, järgimisest äh, seisukohast ja sellega peab tegelema ka finantskontrolli organid Euro-, äh, Kreekas. Euroopa Parlament peab arvamust avaldama ka lepingu kohta Rahvusvahelise Valuutafondiga, tänan um,. Thank you suur tänu proua Kratsale. mulle tundub, et õigusteenistusega tuleb tõesti ühendust võtta ühes või teises küsimuses, aga nüüd Uudo Pulman, palun. suur tänu, proua esinaine. ma tegelikult Kreekast kui sellisest rääkida ei tahtnudki. väga paljud on juba sellest rääkinud, kuid üks märkus võib-olla siiski äh, Jose küll on lahkunud äh, saalist, kuid äh, ma tõesti ei kujuta ette, kuidas näeks välja olukord, kus mõni riik tõesti Eurotsoonist lahkuks. Äh, minu meelest oleks see tõsine viga ja üleöö Euroopa, euro kindlasti kukuks ja spekulatsioonid suunduvad mõnda teise riiki, nii et Kreeka peab kindlasti Eurotsooni jääma ma ei tahaks midagi otseselt rääkida ka majanduse äh, ebatasasustest lihtsalt täiesti selgeks on kujunenud tänaseks see, et Euroopa Liidus mitte mingisuguseid meetmeid nende ebatasasuste silumiseks ei ole meil on vaja konkreetseid meetmeid, meetmeid. kogu selle kriisi taga on ju investeerimispangad ja spekulaat-, äh, spekulandid olnud ja meil on midagi vaja selles osas ära teha, mitte ainult äh, tuletisinstrumentide seadusandluse osas, vaid ka mujal. kuid keskenduksin äh, nõukogu küsimusele. see, mille on nõukogu välja pakkunud kriisi haldamiskavana, on minu meelest täielik katastroof tohutud äh, tähtaegade edasilükkamised on viinud äh, selleni, et asi on läinud hullemaks ja spekulantide taskuid täidetakse sellega. ja härra Kiigoldil on täiesti õigus, äh, kahjuks on peaasjalikult vaja siin näpuga näidata Saksamaa valitsusele, kes õigel ajal ei tegutsenud. nii et me peame mõistma seda, et valuutafondil, rahvusvahelisel valuutafondil on nüüd prioriteet äh, krediidiandjatena seis võib-olla spekulandid ja alles siis liikmesriigid äh, bilateraalsel tasandil ja muidugi liikmesriikide jaoks ei ole see väga mugav positsioon, kust end leida. ja tänu sellele on see olukord välja kujunenud, et nad ei ole suutnud otsustada ära õigel ajal, mis tuleb teha. ma suure huviga ootan kaheteistkümnendat maid ja Olli Rehni külaskäiku, et mida tal siis on öelda kui komisjon teeb ettepaneku, et me peaksime välja arendama Euroopa kriisihaldusmenetluse, mis läheks kaugemale kui bilateraalsed suhted, siis mina kindlasti sellist mõtet äh, toetaksin. me peame Euroopast vastama taolistele kriisidele. ja me peame lahti saama sellisest süsteemist, kus äh, pidevalt tuleb võtta ühendust pealinnadega ja läheb kuid, enne kui äh, kokkuleppele jõutakse, sellepärast et spekulatsioon puhkeb äh, ka teiste riikide puhul ja me peame sellele suutma vastata nii kiiresti kui võimalik. härra Klute. suur tänu, proua esinaine ükski meie Kreeka kolleeg pole siin vaielnud vastu tõsiasjale, et äh, Kreekas on tõsiseid probleeme ja ja siseseid põhjuseid, miks äh, see niimoodi on lahvatanud. kuid äh, toetaksin seda, mida ütles Nikos Huntis, minu fraktsioonikaaslane. tegemist ei ole konkreetselt Kreeka probleemiga ainult. kui me vaatame seda, mis on toimunud Portugalis Portugali riigireitingu äh, allahindamine ja Hispaanias äh, samuti näitab seda, et ilmselt on selle katku taga teised põhjused, laiemad põhjused. ja oleks väga teretulnud, kui me ei keskenduks praegu ainult äh, Kreeka vastutusele selle kriisi puhkemise osas Saksamaal räägitakse näiteks äh, juba sellest, et äh, nendelt riikidelt võtta ära nõukogus hääleõigus, kes ei suuda oma maksekohustusi täita. see on muidugi täielik nonsenss, kuid näitab väga selgelt seda, et äh, kriis on märksa sügavam kui lihtsalt Kreeka kriis ja meie peaksime mõtlema sellele ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia kontekstis. praegu sellega minu meelest ainult laiendatakse Lissaboni strateegiat ja võib-olla peaks seda võimalust ära kasutama selleks, et mõelda natukene täpsemalt sellele, kuidas äh, strateegia, mis tundub praegu keskenduvat ainult konkurentsivõimele, äkki ei ole üks Kreeka probleemide põhjustajaid nimelt ma olen mõistnud Kreeka kolleegidelt, kellega ma olen ühenduses olnud, et äh, Kreekas on olnud äh, täielik äh, erastamise laviin, riigi telekommunikatsiooniettevõte näiteks kuulub Saksa Telekomile, see on viinud täieliku kaoseni, tööstustootmine on välja viidud, nii et igasuguseid põhjuseid on siin, tööstusbaas on täiesti kadunud näiteks Kreekas ja mõistagi Euroopa majandus tänu Euroopa majanduspoliitikale on tõsiselt kannatada saanud ja Kreeka ei suu-, saa lihtsaltki oma majandust arendada, nii et minu meelest me ei peaks keskenduma mitte ainult Kreekale, vaid äh, natukene laiemalt analüüsima seda, millised on siiski taoliste kriiside põhjused ja vaatame seda kõike Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia kontekstis ma räägin siis eurokontseptsioonist ja Euroopa majandusest äh, laiemalt. suur tänu, härra Klute. nimekiri. Then uh, Liam and then if we still have time. kui aega on, siis saab uh, Anni Pudimata veel kord sõna. peaks aga jõudma kõigile jah, veel sõna anda. suur tänu, ma samuti oleksin soovinud, et täna oleks see kuulamine toimunud, kuid tegu oli kahtlemata ajakava uh, probleemiga, mida tulevikus on võimalik ehk lahendada. pärast Lissaboni leppe jõustumist oleks hea, kui meil oleks rohkem uusi vastasrääkijaid. meie parlament, meil on uued pädevused, Euroopa Nõukogul on alaline president ning äh, äh, tema osaleb praegustes protsessides väga aktiivselt. praegu on meid tabanud kriis ning see tähendab seda, et staatus quo on võimatu. peame mõtlema selle peale, kuhu suunas soovime edasi liikida. me ei saa, liikuda, me ei saa lihtsalt käed puhtaks pesta. me peame suutma olukorda adekvaatselt hinnata, mõtlema selle peale, kuhu suunas edasi liikuda. ning peame mõtlema selle peale, millise suunaga peavad toimuma muudatused peame säilitama siseturu, säilitama ühisraha, võib-olla muidugi on ka neid, kes arvavad, et kõige parem lahendus oleks see, kui me lammutaks selle ära, mis me oleme juba üles ehitanud. mina arvan, et äh, me oleme õigel teel. küsimus on selles, kas Eurotsoon on võimeline äh, selle äh, probleemiga üheskoos tegeleda, tegu ei ole ainult Kreeka küsimusega, see puudutab kogu Euroopa Liitu, küsimus on selles, milline on Euroopa Liidu tulevik. tegu on selge, äh, selgelt äh, äh, probleemidega, mis on seotud meie senise tegevusega, kuid ma arvan, et on võimalik nende probleemidega tegeleda reaalajas. Euroopa Keskpangal on praegusel hetkel kõige selgem roll ja ma arvan, et peame üritama suuta rahanduspoliitika rakendada Euroopa ühisturul. praegusel hetkel eh, peab suutma usaldada olemasolevaid intresse, peab suutma uskuda sellesse, et eh, olemasolev risk on mõistlik, mitte liiga suur. me peame suutma defineerida oma eesmärke, eh, millised on toimu- to,, toimima hakkavad kontrollid me peame neid aspekte arvesse võtma, sest kui me suurem, suur, soovime suuremat majandusintegratsiooni, siis äh, me peame sügavuti nende probleemidega tegelema. kui me ei suuda majandusjuhtimisega adekvaatselt tegeleda, siis muutuvad probleemid palju tõsisemaks ning äh, küsimus on ka selles, kuidas äh, tegeleda õigusloomeliste küsimustega ning selles osas on Euroopa Parlamendil oma sõna sekka öelda. ei ole võimalik põhimõttelisi otsuse langetada ilma, et parlament aktiivselt osaleks ning ma olen täiega täiesti nõus meie raportööri, meie e-, eesistuja arvamustega. Euroopa Parlament peaks olema selgelt kaasatud sellesse protsessi, sest sellega seos, sellega on seotud Euroopa Liidu tulevik. Thank you, Sophie. suur tänu, Sophie Indvelt, palun suur tänu, proua esinaine. minu meelest äh, kogu see olukord on kindlasti külmaks dušiks kõigile, nii Kreekale kui ka ülejäänud Euroopale, sest välja ei tule mitte ainult Kreeka probleemid, äh, vaid esile on kerkinud ka Eurotsooni sisemised äh, nõrkused ja täiesti selge on see, mida paljud inimesed on rääkinud juba kaua aega, et rahaliidu taha on vaja poliitilist liitu, sest muidu see rahaliit ei suuda tegutseda ja sekkuda ja loodetavasti seekord äh, saame me asjad õigesti paika ja et äh, rahaliidule tulevad taha ka vajalikud otsuselangetusstruktuurid. nüüd Kreeka. tuleks siinkohal lisada, et äh, Kreeka on mulle väga südamelähedane ja, ja olukord seega minu jaoks väga nukker ja avalik arvamus Kreekas ja muudes liikmesriikides on võtnud suuna nii-öelda kibestumise suunas ja kui me vaatame Kreekat ühelt poolt, siis ma saan aru, et inimesed peavad neid äh, kärpemeetmeid väga karmideks, kuid poliitikutel muidugi lasub kohustus selgitada, et need meetmed ei ole nii äh, karmid mitte Valuutafondi või Euroopa Liidu pärast, vaid sellepärast, et äh, need kärped oleks tulnud teha juba varem ja kui need oleks varem tehtud, ei oleks nad praegu nii valusad. teisalt aga tahaksin ma natukene eemalduda nendest avaldustest äh, mida ma olen näinud äh, liikmesriikides tehtavat, äh, sealhulgas ka Hollandis, kus äh, osadest liikmesriikidest lihtsalt joonistatakse stereotüüpseid karikatuure ja väidetakse niimoodi, et mõned liikmesriigid on öö, ülevamad kui teised, see on täielik jama ja ma arvan, et kõik poliitikud peaksid peaaegu üles näitama Kreeka valitsusele toetust. Kreekal on vaja toetust selleks, et need karmid meetmed läbi viia seega, olles tänast arutelu kuulanud, pöörduksin ka meie kolleegide poole, et hoiduge parteipoliitika ajamisest praegu. ärge ajage oma liikmesriigi poliitikat, sellest ei ole abi mitte kellelgi. ja teiseks need meetmed nüüd ise, see pakett. minu jaoks on üllatav see, et äh, defitsiit ja riigivõlg tuleb osalt äh, siis eelarvekärbete ja säästude abil äh, ära lahendada, teisalt aga tuleb leida ettepanekud majanduskasvu tagamiseks, sest et paketi teine osa peaks ju olema majanduskasvu garanteerimine. ja veel, proua esinaine, tahaksin rõhutada seda, mida ma ütlesin äh, ka kuulamisel umbes kuu aega tagasi. minu meelest on praegu vaja mingisugust parlamendi äh, juurdlust selles küsimuses, sest me ei räägi mitte ainult Kreekast, vaid selles, et kogu see süsteem on auklik ja ei toimi hästi. me teame, et on veel liikmesriike, kus äh, probleemid on ikkagi väga tõsised, kus kasutatakse meetodeid praegu, mis reeglitele võib-olla ei vastagi täieliselt ja kindlasti tuleb uurida ka seda, kas on olnud mingisugust äh, varade väärkohtlemist vaid ka seda, kuidas see süsteem üldse toimib, mis on liikmesriikide roll, kuidas äh, toimib äh, stabiilsuspakt, äh, kas komisjonil ja Eurostatil on piisavalt pädevust ja me oleme kõik ju nõus tänaseks vist selles, et neil ei ole, kuid nende pädevuste kasutamisel, mis neil täna on, kas on olnud mingisuguseid auke, kuidas on võimalik see, et aastaid on teada, et statistilised andmed, mida Kreeka edastas, olid valed, kuid mitte midagi ei tehtud? kuidas on see võimalik? ja kui me parlamendi juurdluse oleme otsustanud äh, korraldada pangandussüsteemi osas ja panna kokku uurimiskomisjoni, siis minu meelest teeniks ära ka see fin-, see äh, rahakriis äh, Kreekas sellist uurimiskomisjoni, nii et rääkida täpsemalt siis stabiilsus- ja kasvuspaktist. kolleegid, meil on umbes kümme minutit Äh, härra Barnier saabumiseni. härra Van Gogh, Jean-Paul soovib uuesti sõna ja siis mina ka äh, ja enne seda veel Anni saab sõna. nüüd äh, Liam. mina kuulun föderalistide sekka. nii et ma loomulikult toetan Kreeka toetusplaani, isegi kui ma leian et, et viie protsendi määr on pisut liialt kõrge kui keskpank oleks teinud sama, mida tegid britid ja ameeriklased, kui oleks otse laenu osutanud eh, Kreekale, siis eh, oleks intressimäär madalam olnud, kuid tundub, et see on väidetavalt keelatud. ma sooviksin, et me sellest kunagi räägiks. selle küsimuse eraldi esile tõstaks. kuid päästeprobleem ei tohiks tekitada suuri probleeme. mina olen siiski eh, väga mures eh, meie eh, riigi rahanduse jätkusuutlikkuse pärast. Kreeka ja teiste riikide probleemid on seotud siiski sellega, et soovitakse eelarve tasakaalu saada paari-kolme aasta pärast. see on teoreetiline võima-, see on teoreetiliselt võimalus, kui meil äh, oleks võimalik kriisist välja tulla, kui oleks täielik tööhõive. kui oleks täielik tööhõive nagu üheksakümnendate aastate lõpus, siis Äh, äh, siis äh, oleks võimalik olnud probleemidele lahendust leida. ma kritiseerin väga oma kodumaad Prantsusmaad, et ei ole seda teinud. kuid, kallid kolleegid, kas praegusel hetkel, kas kriis on lõppenud? me oleme väga palju siin kuulanud ära paljusid ökonomiste, kes on öelnud, et meil ei ole täielikku tööhõivet, tööpuudus on suur mis tähendab seda, et tootmisvõimalused eh, on väikesed. kuidas oleks võimalik tootmisvõimalusi suurendada? ma ei räägi siin ainult Kreekast, vaid kõigist Euroopa riikidest. kuidas eh, tootmispotentsiaali suuretada, ilma et sealjuures võlakoormat suurendamata? see tundub olevat võimatu kui ettevõte kasutab seitset masinat kümnest, mis praegusel hetkel ei ole isegi niigi hea, ja kui te vähendate tellimusi, siis mida ta teeb? kas ta investeerib üheteistkümnendasse masinasse? ei, ta võtab kasutusest maha kümnenda masina. ta vähendab oma tootmispotentsiaali. ja täpselt nii see ka läheb ja see täpselt nii praegu ongi enamuses Euroopa liik-, riikides. kui tarbimine väheneb ja tootmine väheneb, siis väga eh, raske on, eh, on saada eelarvesse ülejääki. kui me vaatame, mis toimub Kreekas, Hispaanias, Portugalis, mis olid eh, um, nii-öelda head õpilased, Hispaania oli parim õpilane eelarvedistsipliini osas kuid vaatate, mis praegu Hispaanias toimub. siis peame kiiremini rääkima. tehke, võtke kokku. meil on kuulamine. siis eh, ühesõnaga, eh, siis eh, kokku, kui me soovime Hispaaniat praegu aidata, siis ta peaks tähendama tegelikult eelarve puudujäägi suurenemist. ja ma sooviksin veel öelda, et Äh, väga karmide plaanide kasutusele võtmist. ei ole Eurotsooni probleemide lahendamisvõimalus. aga äh, üks võimalus oleks siis, äh, oleks siis devalveerimine, teine oleks eelarve Eh, eelarveni läheneme, kuid Euroopal ei ole oma eelarvet. nii et ainus lahendus on, see on kõige halvem, see on, eh, see puudutab siis palkade vähendamist ja seda me sunnime praegu peale teistele riikidele. see tähendab seda, vabandust, kas te võtaks, kokkuvõte tähendab ühte lauset, ütleb, üritab öelda eesistuja. peame üritama teha kõik selleks et riigieelarve oleks jätkusuutlik ja liigne rangus ei vii meid kuhugi. Te kulutasite nüüd kaheksast minutist, mis meil oli, viis minutit ja nüüd te peate Annile ise seletama, miks tema ei saa sõna. Jean-Paul, palun. ma arvan, meil on õnnetuseks neist küsimustest veel rääkida, siis saab Markus kindlasti veel sõna. ma ütlen seda, mis ma öelda tahan järgmine kord. meil on õnnetuseks võimalik sellest asjast veel rääkida uh,. Thank you, Jean-Paul. suur tänu, Jean-Paul. Markus, väga lühidalt. ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, nur ganz kurz, ich glaube da.... aitäh, proua esinaine, väga lühidalt, ma arvan, et kõik on mõistnud mm, praeguseks äh, selles, seda, millest me kümme-kaksteist aastat tagasi stabiilsuspaktiga kokku leppisime. euro on loomulikult olemas, ja mis juhtub siis, kui me sellest lahti ütleme, sellega me ei saavuta mitte midagi. mis juhtub siis, kui toimub suur rahastamise ümberjaotamine, selline asi, mida me nägime Ida-Euroopas üheksakümne üheksandal aastal, ja tegelikult ma olen siin veidi ärritunud, sest Saksa kolleegid kes räägivad nüüd, et nemad justkui kuuluksid stabiilsus- ja kasvupakti eliidi hulka, siis kahe tuhande neljandal aastal üritasid nemad mööda hiilida teatud reeglite täitmisest ja see on silmakirjalik, tahtsin lihtsalt seda öelda. Anni, palun. Πρώτα απ' όλα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Suur tänu kõigepealt tahaksin lihtsalt öelda, et äh, ei ole kahtlustki, milline on Kreeka probleemide peamine põhjus, see pärineb just Kreekast. ja me peame Kreeka kodanikele selgitama, et äh, põhivastutus äh, langeb neile, kes aastakümneid Kreekas endas tegutsesid see tuleb ära selgitada kodanikele, nii et nad mõistaksid seda probleemi ja suhestuksid sellesse. nüüd on äh, käivitatud teatud äh, rünnakuid Kreeka kodanike vastu, inimesed ütlevad, et äh, kreeklased on laisad, distsiplineerimatud, see on tõesti täiesti ebaõiglane ja, ja töötab vastu nendele pingutustele, mida on vaja teha, selgitamaks äh, meetmete vajalikkust, et seda probleemi lahendada. meil on vaja rahvale näidata seda valgust tunneli lõpus ja just sellest rääkis ka Jose Manuel. ehk siis eh, mehhanism, mille peaks tippkohtumine vastu võtma ja me peame andma Kreekale teatud hingamisruumi eh, turgudel. samuti on Kreekal vaja piisavalt aega eh, selleks, et eh, rakendada seda väga ranget kokkuhoiukava. ja esinaine ütles samuti, et Kreeka peab nii-öelda taassisenema turgudele ja seda raha ei anta nüüd ju ühe korraga lihtsalt. meil tuleb tagada, et meie sõnade taga on ka reaalne sisu loomulikult äh, saab seda mehhanismi kritiseerida ja väga paljud inimesed avaldavad oma arvamust äh, rakendamise kohta, osa inimesi ütleb, et äh, sellest ei piisa ning et ainuke lahendus on see, et Kreeka lahkub euroalast, aga sellised kommentaarid töötavad eesmärkidele vastu, kuna eh, Kreeka kodanikud lihtsalt ei eh, tule kaasa nendega ja me peame keskenduma neile pingutustele, mida on vaja rakendada. ja on euroala eh, huvides tervikuna, et meie lähenemine oleks õige. nüüd tegelikult veebruarist alates oleme me näidanud otsustavust oleme andnud märku sellest, mis, mida on meie arvates tarvis teha ja ma arvan, et see näitab, et eh, toetuskava saab toimida ja saab olla leevendav tegur, nii et võib-olla tulevikus ei ole meil lisaabi vaja. Ehm, kuus protsenti on see intress on üks äh, protsent äh, vähem või rohkem kui, kui, kui kavas ja võib-olla on võimalik äh, meil tulevikus paremates tingimustes tegutseda. aitäh, kolleegid, tahaksin väga lühidalt selle arutelu lõpus, mida oleme pidanud kommenteerida, et minu arvates oli näha, et koja liikmed on vägagi teadlikud probleemidest, asjade tundlikkusest ja suudavad äh, rääkida Kreeka toetuseks äärmiselt äh, konstruktiivselt ja solidaarselt selleks, et leida tee tulevikku. nii et suur tänu kõigile ja nüüd tervitaksime siis äh, volinikku. Right um,, I m hästi, mul on äh, suur heameel. kas me saaksime nüüd vaiksemalt käituda? et palun lõpetage vestlused. vabandust. hästi, suur tänu kõigile. mul on äh, suur heameel tervitada siin volinik Barnier'd meie komisjonis loomulikult see oleks pidanud toimuma Strasbourgi ajal, kuid eh, osa meist langes nii-öelda vulkaani ohvriks ja seetõttu on see esimene kord, kui me saame korralikult tervitada mm, ja kohtuda eh, siseturvateenuste volinikuga meie komisjonis. loomulikult on ta varem meil käinud, aga seekord siis esimest korda selleks, et eh, rääkida, mida on aktuaalsest Ehm, siseturu finantspoolel ning et vastata meie küsimustele, nii et meil on väga mm, hea meel. see on kindlasti esimene paljudest kohtumistest ja teil on sõna. lugupeetud daamid ja härrad, tere päevast kõigile ning mul on väga mitmel põhjusel hea meel teiega siin kohtuda. tahaksin tänada proua Inaist teie lahke vastuvõtu eest ma ei taha teie aega raisata ja üritan rääkida võimalikult lühidalt ja vastata hiljem teie küsimustele. pärast kahe tuhande kaheksanda aasta vastu, vapustusi võeti vastu väga palju öö, eh, otsuseid, väga palju erinevaid tegevusvaldkondi käivitati ja piisab sellest, kui lugeda tänaseid eilseid lehti, võib öelda, et eh, finantsturgude olukord on endiselt väga eh, terava tähelepanu all see on puudutanud nii ettevõtete juhatajaid, poliitikuid, tavakodanikke, kes on tihti õigustatult mures. ja võib öelda, et äh, kriis ei sugugi mitte lõppenud. sa-, jaanuaris ma ütlesin teile, et äh, sellest kriisist ei välju me samasugustena, nagu me sinna sisse läksime. see puudutab äh, nii reeglistikku, kui ka majanduskasvu kui sellist eh, majanduskasvu kvaliteeti, tema iseloomu, see peab olema eh, tasakaalustatum, see peab olema eh, jätkusuutlikum ning keskkonnasõbralikum. meil ei ole praegu õige aeg istuda käed rüpes, unustada. me peame olema julged, kriitilised, sest ainult nii võib Euroopa Liit näidata, et me suudame probleemidest ja kriisidest õppida ühte ja teistpidi. ma jaanuarikuus tegin ettepaneku võtta kasutusele efektiivsed eh, kontrollimehhanismid, teha seda koostöös teie kõigiga tänan teid tehtud ettepanekute eest. õigusloomeline ajakava on väga, on väga tihedalt täis, meil on väga palju vaja ära teha praeguse hetke ja järgmise kevade vahel. ning peame tegema ettepanekuid ka G kahekümnele. Euroopa Parlamendile ja ministrite nõukogule tuleb komisjonile esitada konkreetsed ettepanekud ning näidata ka seda, mida on meie riigi valitsusjuhid teinud G kahekümne kohtumistel. sellega seoses on järgmised kuud meie finantssüsteemi jaoks kriitilise tähtsusega. peale Euroopa Liidu majanduse tahaksin siinkohal tänada eh, kriisikomisjoni poolt tehtud tööd, mille kriisikomisjon, mille eh, lõi härra Klünts. meie kahe tuhande, jaoks kahe tuhande kümnes aasta on oma majandus taaskäivitusaasta. kuid jäägem siiski ettevaatlikuks, positiivseid muutumismärke on küll näha, tööstuslik tootmine kasvab ning globaalmajandus kasvab jõuda isegi nelja protsendini ning äh, samuti ettevõtete eh, eh, usaldus kasvab. väga oluline on siin rääkida ka sellest, et VKE-del millele tugineb Euroopa majandus, on eh, kindlasti veel finantseerimist, finantseeringuid, investeeringuid vaja. mis puudutab majanduskasvu, siis eh, ei ole me muidugi jõudnud eh, sellele tootmistasemele, mis oli enne kriisi ning probleemid jätkuvad ja mõnel puhul isegi süvenevad. kahe tuhande kümnes aasta on näidanud selgelt, milline mõju on kriisil olnud eela-, riiklik, riigieelarvetele. võlgu on võetud väga palju, on toimunud riigipoolne otsene sekkumine riigi äh, majandusse, et äh, kriisi mõjusid vähendada, see on suurendanud, see kõik on suurendanud töötust ja kõik kodanikud, kõik maksumaksjad on kannatanud nende vigade tõttu, mis äh, sooritati mõningate finantsinstitutsioonide pankade poolt ja e, mõningate tegijate eetikapuuduse tõttu. ei tohi sellega seoses unustada. me peame mõtlema selle peale, mis toimub Euroopa riigi, riikide rahandussektoris. sellel, mis seal toimub, võib omada väga tõsiseid tagajärgi Neil on vaja solidaarsu-, suuremat solidaarsust. ja seda näitasime üles ka meie ühe liikmesriigi Kreeka suhtes. ma ei hakka väga pikalt Kreekast rääkima. see puudutab rohkem minu kolleegi Olli Rehni. kuid me peame tegema järeldusi sellest, mis toimunud on, see puudutab turgusid, see puudutab finantssektorit, see puudutab noteerimisagentuure ma arvan, et võib öelda, et meil on vaja suuremat vastutustunnet ja suuremat läbipaistvust. agentuurid jälgivad tähelepanelikult toim-, riikides toimuvat, peame vaatama, mis otsustele nad jõuavad ja meie eh, eh, soovime, et järeldused tehtaks täiesti läbipaistvatele alustele toetudes ma arvan, et oleks vaja suurendada eh, agentuuride seas konkurentsi ja läbipaistvust. Eh, ning mis puudutab määrusi, mis selles valdkonnas tuleb vastu võtta, mis peaks hakkama toimima detsembrikuust alates, peaks eh, aitama meile suurema vastutustunde ja läbipaistvuse suunas. kas sellest piisab? ma ei ole selles kindel, kuid ma sood-, sooviksin siiski et see nii oleks. finantssektoris kahe tuhande kümnes aasta pidi tähendama ta-, kasumite tagasitulekut. see oleks väga hea, see oleks kasulik kõigile Euroopa majandustele, millel on hädasti rahastamist tarvis. kuid see ei tähenda seda, et nende, nende hullumeelsete riskide võtmine peaks jätkuma. me peame kontrollima finantsinstitutsioonide tegelevat tegevust rangelt. ja Euroopa Komisjoni jaoks on kahe tuhande kümnes aasta aasta, kus me käivitame kahe tuhande, G kahekümne eh, poolt vastu võetud otsuseid. meie Ameerika partnerid teevad omalt poolt samuti tööd, et läbi viia asendamatuid hädavajalikke reforme eh, kontrolli ja järelevalve osas ning on head võimalused, et nad lõpivad kokku uute reformide osas. see oleks väga vajalik, ma olen järgmisel nädalal äh, Ameerika Ühendriikides, mul toimuvad nelja poole päeva jooksul äh, tihedad kohtumised. see äh, aitaks läbi viia meil oma reforme, see ei ole vabandus reformi edasi lükata või need kuidagi lahjendada seda kavatsen öelda ka meie Ameerika kolleegidele. ainult üheskoos suudame me eh, e-, e-, efektiivseid õppetunde õppida mm, eh, sellest kriisist. me ei saa kogu koormuse langetada maksumaksja õlgadele. me ei saa kodanikku kahe tuhande kümnendal aastal unustada või kõrvale jätta. Need oleks minupoolsed ettepanekud, mille osas me teeme koostööd, meil on võimalik teha tihedamat koostööd, ka Lissaboni lepe on jõustunud, institutsioonid tegutsevad, eriti parlament, komisjon samuti. nagu mõned ütlevad, Euroopa Liit näitas möödunud nädalavahetusel, et ta suudab leida lahendusi täiesti enneolematutele kriisidele ning Euroopa solidaarsus on täiesti olemas. samad sündmused näitavad meile meie võimekust äh, oma kohustusi täita, seda ei tohi unustada. me peame oma mitmekesisust toetama, säilitama liikmesriikide ja erinevate institutsioonide vahel, igaühel on omad õigused ja kohustused. ma soovin teiega teha koostööd järgmisel järgnevatel aastatel. meil on vaja efektiivsemat järelevalve kontrollisüsteemi, see puudutab eriti just finantssüsteemi kontrolli. see on üks meie reguleerimisvõimaluste eh, paremaid lahendusi. ning eh, oleks hea, kui kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris eh, hakkaks toimima efektiivne järelevalve ja kontrollisüsteem komisjon ja nõukogu on oma arvamuse selles osas ar-, välja öelnud. parlamendil on samuti raportöörid, kes selle ettepaneku osas teevad eh, koostööd meiega, nad esitavad öö, eh, omapoolseid ettepanekuid, te kuulete neist ettepanekutest järgnevate päevade jooksul. mis puudutab eh, hääletust, siis ma tahaksin öelda, et oleks väga oluline jääda järjekindlaks ja efektiivseks. ma näen erinevus, erinevaid lähemusi nõuk-, lähenemisi nõukogu ja par- ja komisjoni poolt. oleks hea, kui need erinevad arvamused suudetaks, suudaksime teineteisele läheneda. ning sellega seoses öö, äh, oleks väga oluline ka parlament oma seisukohti nõukogude omale lähendamiseks ja et parlament suudaks näidata üles avatust ja paindlikkust tegu on lisandväärtusega, tegu on konkurentsieelisega kogu meie finantssektori jaoks. kui me oleks, suudaksime olla esimene piirkond kogu maailmas, kes eh, sellise reguleerimis- ja järelevalvemeetodi eh, kasutusele võtab. teine oluline eh, prioriteet on see, et ükski finantsinstitutsioon ega pank ei tohi sellest järelevalvest kõrvale jääda tuleb kasutusele võtta äh, kontrollimismehhanismid näiteks riskifondide kontrollide osas. selle, seda lubasime teha ka G kahekümne kohtumisel. on tehtud väga suuri edusamme. sooviksin eriti tervitada siin teiepoolset raportööri Jean-Paul Gauzessi. ja ma loodan, et äh, enne suve suudame jõuda kokkuleppele ja mis puudutab enne suve ja mis puudutab kolmandaid riike, siis see jääb endiselt keeruliseks küsimuseks. me suudame loodetavasti nendega võrd-, võrdsena rääkida, kokkuleppele jõuda. peame jõudma eh, lahendusteni, mis on eh, jätkusuutlikud ja loodud võrdsetel alustel meil on vaja luua toimiv efektiivne süsteem ning äh, mis puudut-, mis puudutab derivaatide turgu, siis äh, see aitaks tugevdada ja muuta läbipaistvamaks äh, finantsturgu. tegu on väga oluliste turutoodetega, strateegiliste toodetega, sest äh, iga kuu me näeme näiteid äh, selle kohta, mis tekitab küsimusi tekit-, näeme, näeme näiteid, mis, mis tekitavad küsimuse selle kohta, kuidas see turg toimib. samuti puudutab see riigivõlakirjade turgu. Eh, selles osas on toimunud väga suuri eh, vapustusi viimastel eh, kuudel, kuid need turud peavad olema absoluutselt täiesti läbipaistvad, et meie järelevalvajad saaks oma tööd efektiivselt teha. ning enne suve lõppu üritatakse luua määrus derivaatide standardeerimise kohta seda protsessi kavatseme me hoolikalt jälgida ning äh, kavatseme koondada kõik äh, derivaatid tsentraliseeritud äh, turgudele, mis, mida oleks paremini võimalik jälgida. tean, et Euroopa Parlament on tehtud, teinud edusamme tänu Werner Langeli ja tahaksin teda tänada, tänada ka kõiki teid tehtud ettepanekute eest. möödunud nädalal oli meil võimalik teiepoolseid arvamusi ära kuulata. ja eriti puudutab see mittefinantsettevõtete reeglite eh, loomist. eriti puudutab see tööstusettevõtteid ja nende muresid, mida tuleb kindlasti arvesse võtta. samuti tuleb analüüsida ka võimalikku õigusloomelist tööd tulevikus, võime öelda selle kohta ühte, kompenseerimiskohustus ei tohi laieneda mitte finantsettevõtetele. kuid samas saame neid kindlasti nõuda, et eh, nad võtaks eh, arvesse mittesüsteemsete riskide, mittesüsteemsete riskide osa nende tegevuses see on mõistlik, adekvaatne lähenemine ja see sarnaneb sellele, mis toimub Ameerika Ühendriikides. rohkem läbipaistvust, rohkem tegevusvõimekust on seotud ka ettepanekuga, mille ma kavatsen teile sügisel esitada. minu eesmärk on katmata. puudutab katteta müüki. me peame sellest kaugemale suutma minna. tuleb ära hoida sellest, et liikmesriigid tegele-, tegutsevad stiihiliselt, nagu see seni on toimunud. ja peame olema võimelised ka reeglite rikkumist sanktsioneerima Euroopa järelevalvestruktuur võib efektiivselt toimida ainult siis, kui liikmesriigid teevad kõik omalt poolt selleks, et turgusid jälgida ning sanktsioneerida reeglite rikkumist. see ongi üks järelevalve eh, süsteemi loomise eesmärk, see on siis see e, määrus, mille komisjon kavatseb teile välja pakkuda kahe tuhande kümnendal aastal. ning see puudutab ka erinevaid üle, mitmepoolsete läbirääkimiste Äh, läbirääkimiste käivitamist. eesmärk oleks muuta kogu meie finantsturg läbipaistvamaks ning anda meile suuremad võimalused sekkuda, kui finantsstabiilsus satub ohtu ning see direktiiv oleks võimalik selleks suunas edasi liikuda. ja ootan teiepoolsed raportid. ning kolmas oluline teema oleks muuta tugevamaks meie pangad. me peame tegema kõik selleks, et meie pangad oleks vastupidavamad, me peame vähendama liigseid riske ja selleks on vaja eh, RD kolm direktiivi rakendamist. kriis on väga selgelt näidanud et praegused et praegused meetmed ei ole piisavad. kapitalinõuete direktiiv aitab meil garanteerida, et meie pangad on võrdsed, toimivad võrdsetes tingimustes teiste pankadega, eriti Ameerika pankadega, sest väga paljud on mure, mures sellepärast, et Ameerika Ühendriigid ja Euroopa ei liigu samas rütmis selles valdkonnas, siin oleks vaja uued põhimõttelised põhireeglid paika panna ja läbi viia ka mõjuhinnangud. ma olen, ma mõistan neid muresid ning ma arvan, et me kindlasti teeme kõik selleks, et tasakaalustatud lahendused leida. kindlasti eh, kindlasti teeme oma järeldused ka selles osas, kui äh, tasakaalustatult edasi minna, teeme koostööd Basel kolmega, et äh, meie, äh, et selle abil samuti üle kogu maailma finantssüsteemi tasakaalustada ning selleks luuakse siis Basel kolm lepet ja sellega tegeleb teie parlament, parlamendis Otmar Karas. minul on vaja kahtlemata väga laiapõhjaline konsultatsioon läbi viia, et eh, muudatuste mõju välja töötada ja nende meetmete võimalikku mõju tulevikus välja eh, töötada. peab mõtlema selle peale, millised meetmed võivad kumulatiivselt, kuidas nad kumulatiivselt mõjuvad peame mõtlema selle peale, kuidas mõjutab meid see, mida teeme meie, mida teevad ameeriklased, me ei saa improviseerida, me ei saa kiirustada, meil on vaja lihtsalt äh, paremat õigusloomet. teeme otsuseid, mis puudutavad meetmeid mikro- ja makroökonoomikas ning selles osas on arutelu avatud ning äh, veel üks prioriteet mis ei ole sugugi väikse tähtsusega. me peame ennetama, e, luua, looma süsteemi, süsteemi, mis aitaks kriisi ennetada ja hallata. see aitaks ära hoida, et maksumaksjad oleks alati need, kes peavad e, kõige raskema osa enda peale võtma. aktsionärid on need kes peaksid eh, enda kanda võtma suurema raskuse, mitte maksumaksjad. see tähendab seda, et tuleb ümber organiseerida finantsorganisatsioonid, enne kui nad muutuvad maksujõuetuks, muutuvad. samuti tuleb garanteerida teenuste osutamise jätkumise tarbijatele. see aitab eh, ka omandi küsimusi lahendada äh, peame ka piiriüleste finantsüksuste ja pankade eh, küsimusega tegelema. tegu on väga kompleksse ja keerulise nähtusega, sellega tuleb tegeleda järk-järgult. me konsulteerisime seda küsimust, selle küsimuses möödunud aastal ning eh, Liisa Ferreira teie poolt esitas omapoolsed arvamused ning eh, Eh, oktoobris toimus kuulamine kriisi haldamise ja ennetamise osas ning esimene lahendus oleks eh, riiklike meetmete harmoneerimine Euroopa tasandil. me ei peatu selle juures, me tahame kaugemale minna, soovime selleks leida oma Euroopa-poolse eh, organisatsiooni loomist ning see puudutaks siis ka pankrotimenetlusi liikmesriikides ja põhimõtteliselt tähendab see põhimõtteliselt seda, et kes, kes reegleid rikub, see ka maksab. ja see tähendab seda, et see, kes on kriisi tekitamises süüdi, tema peab kriisi tagajärgede leevendamisega tegelema. ma esitan komisjoni poolt oma poolt ka teatise järgmisel kuul. teame, et väike hoiustajad ja investorid on need, kes esimesena kannatavad. me oleme eh, tegelenud eh, hoiuste garanteerimisega selle kriisi vältel, väga palju on vaja veel ära teha. ma arvan, et see direkt-, selle osane, sellene alane direktiiv tuleks suvel kindlasti üle vaadata. ning eh, oleks vaja, et maksed toimuks mõne päeva jooksul, mitte, mitte mõne nädala jooksul ja et hoiustajad saaks täiel määral informatsiooni olemasolevate katete ja garantiide osas, sest see aitaks eh, parandada eurooplaste igapäevaelu ning nende <laughs> usaldust suurendada ning viies prioriteet, mis puudutab ettevõtete haldamist, mõned probleemid tuleb lahendada rohujuure tasandilt. me peame üles kutsuma panku, eh, kindlustusettevõtteid ja teisi finants ettevõtete üles vastutustundlikule, vastutustundlikule käitumisele. praegune olukord on murettekitav ning kahtlemata täiesti õigustatult tekitab avalikkusel pala, pahameelt. tervitan McCarthy poolt loodud äh, äh, raportit, mis puudutab äh, ka, eh, mis puudutab kompensatsioonimehhanisme finantsettevõtetes. me peame tugevdama finantsettevõtetes eh, ettevõtte juhtimismeetodeid ja nagu ma juba ütlesin, et tegu on meetmetega, mis tähendavad kontrollimehhanismide tõhustamist ja see suurendab ka ettevõtete juhtide vastutust. loodetavasti oleks, on neil eh, aega eh, selleks, et oma tööga hästi tegeleda, et tegu oleks kompetentsete juhtidega. ja see puudutab ka börsiettevõtete juhtimist. suur tänu teile tähelepanu eest ja loodan, et ma suutsin teile paika, selgeks teha, milline on meie programm, milline on meie ajakava. kriis ei ole veel lõppenud. otsused on langetatud Londonis ja Pittsburghis G kahekümne poolt ja eh, samuti eh, tuleb vaadata, milliseid otsuseid äh, me suudame las-, vastu võtta, praegusel hetkel meile piiranguid ei ole, loodan, et komisjon teeb oma tööd laitmatult ja teeb seda, mida temalt oodatakse G kahekümne otsuste rakendamisel ja loodan teha tihedat koostööd nõukogu ja parlamendiga, et nende otsuste langetamine ei äh, kestaks liialt kaua. et see oleks minupoolne programm, proua eesistuja, lugupeetud äh, Äh, kolleegid ja loodan teiega koostööd jätkata järgmistel nädalatel ja kuudel. Uh, thank you. Äh, suur tänu, härra volinik. Te olete selgitanud meile oma tohutut töökoormat ega sellist äh, põhjalikku selgitust äh, polnudki vaja, me ju teame, kui suur teie töökoorem on, meil ka koorem väga suur, viisteist kõnelejat äh, on sõna soovinud, nüüd juba kuusteist ja mina paluksin teilt, te mainisite möödaminnes seda väga suuri vasturääkivusi tekitavat Ähm, tuletisinstrumentide ja riskikapitali direktiivi ja see on leidnud meedias väga suurt vastukaja, kuid äh, meil on väga palju probleeme sellega siin samuti, kuivõrd äh, see direktiiv tegelikult äh, puudutab ka teisi instrumente kui ainult tuletisinstrumente ja erakapitali puudutavat, nii et ähm, võib-olla viitaksite sellele täpsemalt oma vastustes tuleks välja öelda, et see mõjutab ka selliseid asju, näiteks nagu investeerimistrustid, pensionifondid ja paljud teised äh, fondid, millesse inimesed on investeerinud ja mida inimesed peavad äh, finantskriisi kontekstis äh, suhteliselt süütuteks. kõigepealt Margaio sõna, kuivõrd ma tean, et härra Margaio tahab oma vastuse esimesena ära küsida ja vastuse saada ja siis minna edasi te tööd tegema järelevalve osas teises komisjonis ja nii et palun, härra Margaio. suur tänu, proua esinaine, suur tänu teile, härra volinik. Teil on suur au olla esimene kõrget ametit kandev inimene meie institutsioonidest, kes parlamendi ette on tulnud äh, pärast äh, Kreeka skandaali. ega me muidugi ei keskendu ainult Kreekale, kuid äh, Kreeka juhtum näitab, äh, nii nagu mõned ka on juba öelnud, et tegemist on nii-öelda euro küpseks saamise ajaga. üks asi on euro käekäik, kõik tasastel vetel, teine asi aga tormiste, tormisel merel, kuidas euro saab hakkama. praegu muidugi on äh, Europaat tõsiselt äh, kõikima löönud ja seega tuleb keskenduda sellistele äh, juhtumitele. Euroopa Keskpank on andnud segaseid sõnumeid, nad on öelnud seda, et nad ei taha valuutafondi kaasata, kuivõrd nii läheks osa vastutusest üle neile ja vastu oldi ka sellele mõttele, et ähm, kõik Eurotsooni riigid emiteeriks siis ühisvõlakirju äh, ja äh, annaksid siis väiksemad intressimäärad Kreeka jaoks ja selleks, et äh, motiveerida Kreekas kas-, majanduskasvu lahenetakse seega ainult skp äh, vaatevinklist sellele. keskpank on aga öelnud, et selline äh, ühisvõlakirjade mm, emiteerimise mõte ei ole äh, jätkusuutlik, kuivõrd kehtima peaks see nii-öelda saastaja maksab süsteem. kuid minu meelest võiks küll luua sellise fondi, kus inimesed iseenda päästmiseks saaksid investeerida. Kreeka juhtum näitab ka seda, et äh, meie statistika on täiesti usaldamatu, kogu see süsteem on kokku varisenud ning äh, riigi rahanduse seisu on äh, siin ilustatud statistiliste näitajatega nii ja naapidi ja minu meelest võiks küll teie ametkonnad paluda, et finantssektor aitaks meid, et selline enda ehtimine siiski lõpeks selline asjade ilustamine on viinud selleni, et Kreeka valitsus ja mõned äh, suurimad pangad seal on omavahel põrkunud. ja mul tõesti tekib küsimus, et kas Euroopa järelevalve tagamisel oleks selline kokkupõrge olnud välditav? ja miks mitte rääkida sellest asjast ka Kreeka ministriga ja küsida tema käest, et mis tegelikult juhtus? on täiesti tõsi muidugi see, et Kreekale osutatav abiprogramm ei ole mitte meie lahkusavaldus, vaid äh, me tahame vee peal hoida mõned suured pangad, kes on praegu siis äh, riigi võlakirjade omanikud. ja härra volinik, kas mõned äh, finantsteenuste turul kaubeldavad tooted tuleks keelustada, tuletisinstrumendid mõned ehk teisisõnu, sellised tooted, mis on panustanud äh, sellesse kriisi, minu meelest parlament peaks tegema endast parima selleks, et järelevalve oleks rangem ja nõukogu roll on äh, ennast siis äh, meie positsioonidega kohendada. kuid nüüd pean lahkuma, suur tänu. suur tänu Äh, väike lühikene sissejuhatus siis meie aseesimehelt, aga ma tuletan kolleegidele meelde, et kui te kõik siin kolm ja pool minutit äh, jutulõnga veeretate, siis vastuseid ei ole tulemas. nii et palun piirduge ühe minutiga kolme ja poole asemel. Jean-Paul, palun. ma loen praegu nimed ette, sest et äh, võib-olla mõned jäänud nimekirjast välja Houses, Vertman Cool, Beres, Jury, Lamberts, Clint, Swinburne, McCarthy, Podimati, Oconee, Hockmark, Ford, Dominici, Clute, Bullman, and I'm sure there's somebody I've missed. Uh, Mr Camfern, anybody else? noh, on veel keegi. ja praegu panen nimekirja kinni ja enam ei ole mõtet kätt tõsta, Jean-Paul Gauzet. suur tänu, härra volinik meil on äh, väga hea meel äh, teid siin näha ja hea meel kuulda ka, et te olete nii veendunud, äh, et teie programm on väga selge ja te tõesti tahate reaalselt Äh, parandada kõike seda, mis praegu toimub finantssektoris. Äh, me oleme täiesti veendunud, et te äh, hakkate selle tööga pihta ja kindlasti teie ametkonnad annavad endast parima. nüüd, mis puudutab Rahvusvahelist Valuutafondi, ma ei räägi mitte ainult riskifondidest, nii nagu meie esinejana ka ütles, see uus direktiiv ei puuduta mitte ainult siis tuletisfonde ja riskifonde, vaid ka teisi teenuseid ja meie majas on arutelud praegu väga keevalised selles küsimuses. ja loodetavasti eh, tekib meil suur enamus nende projektide jaoks, mis tuleb läbi viia selleks, et hoida see sektor vee peal. ma tahaksin tulla tagasi teie ettepanekute juurde seoses reitinguagentuuridega see on eh, asi, mida ma natukene tunnen, kuivõrd eh, ma eelmise mandaadi ajal olin selles vallas raportöör ja ma paluksin teilt äh, infot selle kohta, et millal on tulemas rakendustekst, äh, nagu ma aru saan, see on juba valmis, kuid meil on vaja kahte dokumenti, kõigepealt dokumenti, mis puudutab üleminekuaega äh, reitinguagentuuride pädevuste suurendamise osas ja teine tekst, mis on otseselt seotud järelevalvega, finantsjärelevalvega siis, ja puudutab otseselt kontrolli pädevust Euroopa ametkondade poolt Äh, sellepärast et oluline on see, et äh, reitingute agentuuride järelevalve tuleb kindlasti Euroopa tasandilt äh, tagada, muidu lihtsalt see ei ole võimalik ja üks soovitus ka teile, härra volinik, selle järelmõtlemise perioodi ajal tõstatasime me riidireitingute küsimus, me ei leidnud sobivat vastust sellele problemaatikale ja tõstatasime ka võimaluse luua võib-olla Euroopa reitinguagentuur, see on ähm, keeruline teema, mis kindlasti väärib äh, uuesti ähm, selle üle juurdlemist, äh, kuid äh, minu meelest ei ole praegu veatud lahendust. reaalsus täna on see, et äh, finantsturgu, turud peavad mõistma seda, et reitinguagentuurid ei saa olla ainsad indikaatorid, mingisugused finantsteenuste gurud, vaid äh, see peab olema ühistöö äh, ja tuleb arvestada ka riikide rahanduspoliitikat, aitäh! suur tänu! andsin Jean-Paulile natukene rohkem aega, kuivõrd ta eelmine kord loobus oma sõnasoovist, aga nüüd proua Wortmann-Kool suur tänu, proua esinaine. ka mina avaldaksin toetust volinik Barnier'le võetud äh, lähenemise osas, kuid natukene konkreetsemalt. härra Barnier on huvitatud suuremast järelevalvest Euroopa tasandil kuid ähm, ka G kahekümne roll on muidugi väga oluline ülemaailmse visiooni väljakujundamiseks ja selle Euroopas äh, rakendamiseks, sest et ainult nii on võimalik leida äh, tõeline lahendus sellele probleemile, kuid mul on kaks äh, konkreetset küsimust. kõigepealt, ähm, te muidugi täiesti õigustatult olete huvitatud rangemast seadusandlusest järelevalve osas ning pangandussektori äh, Äh, restruktureerimise vallas, mm, kuid tegemist on paketiga, mis on erinevatest ähm, äh, lappidest kokku pandud tekk, äh, erinevad maksud on ette nähtud ja rääkisite muidugi, et selle kõige eesmärgiks on majanduse taaskäivitamine. kuid pangad peavad kindlasti mängima esmast rolli eriti äh, väikeettevõtetele laenuandjatena ning äh, nemad peavad oma laenutegevuse suutma taastada nii kiiresti kui võimalik. nii et kas on tulemas mingisugune üldine mõjuanalüüs äh, ka selle praeguse ettepaneku osas, sest kõik need lapiteki erinevad tükid mõjutavad ju üldist konteksti ja meil peab olema mingisugune võimalus olukorda hinnata. ja nüüd veel öö, tuletusinstrumentide direktiiv ja kolmandad riigid. Te rääkisite täiesti õigesti sellest, et G kakskümmend riigid tuleb ka kaasata. minu eh, seisukoht on, et parlament tahaks minna asjadega natukene kaugemale justkui. ja mul, mind natukene tegi eh, murelikuks Lagari artikkel Washington Journalis, Äh, selle kohta, kuidas nemad G kakskümmend standardeid tahavad rakendada. mind tõesti huvitaks see, mida teie sellest arvate. ja eks ma muidugi tahan teada ka erakapitali ja investorite kohta. suur tänu, kallid kolleegid, võt-, tehke lühimalt, sellepärast et muidu saate tappa pärast teiste kolleegide poolt, kes on allpool nimekirjas. Äh, proua Pervanš Peres, suur tänu, härra volinik, äh, te rääkisite G kahekümnest, ma tean väga hästi, et tuleb praegu äh, hakkama saada sellega, mis meil on, me ei saa olla väga kriitilised äh, ja G kahekümne järeldusi rakendatakse erinevalt siin ja sa-, seal, kuid meil on tõesti vaja tõelist äh, ümberstruktureerimist, meil on vaja sellist teksti, mis ei o-, meil ei ole vaja sellist teksti, mida igaüks omamoodi tõlgendab, see tõlgendus peaks olema ühtne ja praegu see foorum ei ole selline, millesse meie usuksime. nüüd Kreeka. Te ütlesite, et Kre-, e, Euroopa Liit võib lahendusi leida ja peaks üles näitama solidaarsust äh, tagumine aeg. me ei saa olla rahul sellega, mis toimus sellel nädalavahetusel äh, ja me ei saa olla rahul sellega, kuidas Euroopa sellest, seda kriisi on praegu äh, juhtinud ja keskenduksin paarile kolmale, kolmele punktile, sest meil ei ole aega rääkida kõikidest nendest asjadest, millest teie rääkisite, kuid äh, ma tahaksin rõhutada just nimelt seda reitinguagentuuride küsimust, nii nagu härra Koses ka ütles, me sellest rääkisime juba siis, äh, kui tema oli raportöör, see küsimus tuleb tõstatada, tollal oli see teoreetiline küsimus, äh, tekkis küsimusi, et kas kõik tooted, mida reitinguagentuurid nii-öelda noteerivad, kas need peavad, see peab olema identsete süsteemide asusel ja kellel lasub vastutus ja kas reitinguagentuurid siiski ikkagi vastutavad praegu nende hinnangute eest, mida nad on teinud, see ei ole nii. ja minu meelest peaks seda asja kindlasti edasi uurima ja veel üks küsimus, mis minu meelest on võib-olla ehk kõige olulisem kui me vaatame selle kriisi tagamaid ja põhjuseid, siis on tekkinud siin huvide konflikt, muidugi ahnus ja ma ütleksin ka suluseis äh, äh, reguleerimise osas, äh, pangad on turule tulnud tooteid ja on iseenesest surunud regulaatorid turult välja. ja meie järelevalve on keskendunud suurtele institutsioonidele võib-olla ainult nende kõikidele, kõige suurematele investeerimispankadele. kuid mis täna siis muutub, et asjad ei ole niimoodi, mis tuleb teha selleks, et Baseli komitee otsiks ka teisi teid kui pankade reguleerimine mida on meil vaja selleks, et arvestataks ka Euroopa Parlamendi seisukohtadega, et meil oleks eelarverida, mis on pühendatud siis nimelt just taoliste ekspertteadmiste kogumiseks, ka nende käest, kes on võib-olla sellest praegu suurelt areenilt kõrval Te ei ole sellest ettepanekust rääkinud, mille Euroopa Parlament on teinud, kuid see on ometigi ülioluline, kui me tahame öö, turul selgust öö, mitte ainult pankade stabiilsuseks, vaid ka selleks, et pangad teeniksid finantsturgude huvi. hästi, kolleegid, mul on päris selge nüüd, et te soovite rohkem oma arvamusi esitada ja mitte küsida, nii et me käime läbi kogu nimekirja kõnelejatest ja kui vastusteks aega ei jää, siis palume volinikul kirjalikult vastata, sest vastasel juhul lihtsalt aega ei, aega ei jää. järgmiseks proua Žüri. suur tänu, härra volinik. mina tulen riigist, mis võtab üle eesistumise lähitulevikus ehk Ungarist ja mulle pakub suurt huvi teada, milliseks kujunevad meie eh, ülesanded, just kapitalinõuete direktiivid kolm ja neli. selle kohta on G kakskümmend ajakava ja Euroopa Liidu ajakava ja Euroopa eh, Liit juba nii-öelda tegutseb eh, neljanda direktiivi kallal. milline on komisjoni ajakava ja kuidas te tahate siis sobitada selle G kahekümne ajakavaga, sest kui seal on erisused, siis see tekitaks ettevõtetele ja pankadele suuri probleeme, eriti VKE-dele. Neil tekiksid raskused äh, laenamisel ja Euroopa pangad satuksid raskustesse. Äh, Ameerika Ühendriigid ei ole isegi Basel kahe nõudeid täitnud, äh, kuidas vältida selliseid konkurentsimoonutusi ma tean, et äh, koostatakse mõjuhinnanguid, äh, uurimusi, aga siin ei tohiks olla erinevust Lääne- ja Kesk-Euroopa vahel, seetõttu tahaksingi teada, kuidas need asjad arenevad. suur tänu, Philipp! jah, tegelikult ma olen veidi äh, pettunud, kuna mina tahaksin kindlasti voliniku vastuseid kuulda, aga härra Barnier väga lühidalt, mina ei jaga teie optimismi Kreeka olukorra suhtes, ma arvan, et Euroopa liidrid on viimase viie kuu jooksul näidanud, et tegelikult mingit vastutustunnet ega solidaarsust ei ole, kuna ka kriis on süvenenud ja seda seetõttu, et Euroopas on selged puudused. see võib-olla puudutab Kreekat rohkem kui mm, neid ebaausaid praktikaid, millega tegelevad pangad ja kui me nüüd räägime kapitalinõuete direktiivi neli ähm, kontekstis, siis milline on teie ähm, seisukoht selles osas, kuidas lüüa lahku äh, nii-öelda pangad ja nende tegevus, kas me tahame äh, siin juriidiliselt äh, kuidagi asjad lahku lüüa või peaks seal olema lausa Hiina müür nii-öelda investeeringute ja deposiitide vahel? Right, the commissioner wants to... hästi, volinik püüab äh, kindlasti vastata osale neist küsimustest. ma püüan ja vabandan, kui äh, teen seda nii-öelda telegraafstiilis, mm, vastused mõnedele küsimustele, mis seni on tulnud, suur tänu kõigepealt nende küsimuste eest äh,, kõigepealt nüüd äh, rakenduse ulatus. Mm, see on äh, küllaltki äh, suur, eriti arvates tuletisinstrumentide direktiivi, sest tegu on tekstiga, mis hõlmab kõikvõimalikke institutsioone ja organisatsioone, mm, erinevaid tüüpe ja me peame siin nii-öelda läbi traalima kõik need võimalikud muudatused ja võtma parima äh, lähenemise. derivatiivide osas me tuleme välja juunis konkreetsete ettepanekutega. Äh, küsimus oleks siis ühelt poolt finantsinstitutsioonidest ja teisalt tööstusettevõtetest, kes saavad äh, tõesti kasutada neid ettevõtteid nii et ma mõistan loomulikult, et seda tuleb äh, vaadata nii-öelda juhtumipõhiselt, äh, sõltuvalt sellest, millised äh, on osapooled. härra Garcia Cagaya, kes pidi lahkuma, rääkis sellest, millised on Kreeka kriisi põhjused. tegelikult mina ei leia, et ma olin optimistlik Kreeka suhtes. Jean Monnet ütles kunagi, et ma pole optimist ega pessimist, vaid ma olen kindlameelne. nii et ka mina püüan siin Kreeka kriisi suhtes olla pragmaatiline ja leida lahendust. ma ei hakka süvenema sellesse, mida on teinud Olli Rehn või president Barroso, nemad, neil on omad tegevused, aga arvestades seda, et mina olen siseturu ja teenuste volinik, pean ka mina tegutsema ja näiteks äh, teatud teenuste CDS-ide kasutamine, selles osas äh, minu teenistused äh, üritavad paika panna, kes mida teeb või kes mida on teinud. sest kõik, mis on aset leidnud, tegelikult tugevdab minu meelekindlust selles suunas, et meil peab olema tuletisinstrumentide jaoks üldine, üldiselt kehtiv regulatsioon. ja nii, et oleks ka see keskregister äh, tehingutele. Äh, ameeriklased on selles osas äh, meist veidi ees ja me kindlasti kontrollime, mm, kui palju nad meist ees on ja mis teemal ja kes tegelikult kellest ma-, kellestki maha on jäänud see puudutas siis Kreeka mm, kriisi, eh, teiseks eh, reitinguagentuurid, eh, mitmed teist mainisid seda ja loomulikult reitinguagentuuride mõju, nende võim on suhteliselt suur, mitte ainult ettevõtete ja toodete suhtes, vaid ka riikide suhtes ja seetõttu olen ma üles kutsunud neid võtma vastutust nende tehtavas töös. ja nüüd ajakava suhtes agentuurid peavad seitsmendaks juuniks äh, esitama omapoolsed ettepanekud ja siis äh, on loodetavasti detsembriks võimalik otsustada, kas äh, see asi hakkab toimuma ja kas me saame minna edasi. tõenäoliselt me peame edasi minema, kuna need reitingud, mis antakse finants- või majandussüsteemidele tervikuna, siis nende osas tuleb läbi viia kiire eh, mõtteprotsess, aga mitte pinnapealne, kuna eh, see mõju tõesti on tõsine. ja siis on siin ka võimalik eh, huvide konflikti küsimus, mida tuleb lahendada ja lõppeesmärk, ettepanekuga tuleme siis välja detsembris ma kindlasti tegelen sellega juba lähiajal, et kas tuleks luua siis Euroopa reitinguagentuur, äh, ma ei tea, milline peaks olema selle staatus, kas era- ja avaliku sektori koostöö, äh, erasektorist pärinev või peaks ta olema nii-öelda järelevalveasutus, mis konkreetselt tegutseb ainult äh, reitinguagentuuridega? nii et need on need kaks äh, joont, mida saab järgida, aga üldisemas joones, kui ma vaatan nüüd Euroopa majanduse mm, haldamist, siis äh, lahendus on loomulikult kaugel, aga me teeme juba õigeid samme praegu, majanduspoliitikate koordineerimine, selle tagamine, et me saaksime õigesti reageerima, et me mõistaksime olukorda õigesti, et meil oleksid õiged numbrid, statistilised instrumendid oleksid usaldusväärsed me oleme näinud, millised on seal tulemused, kui see nii ei ole. ja väga lühidalt äh, proua Wortmann-Kool, te rääkisite mõnedest olulistest asjadest, äh, ma olen olnud USA-s ja Hiinas, näinud, kuidas seal asju tehakse äh, ja eh, nii-öelda see kolmetasandiline mm, kalibreerimine majanduses, tegelikult eh, kaks kolmandikku majandusest on eh, finantseeritud just pankade poolt ja seetõttu peame me olema väga täpsed oma tulevases töös finantssektori suhtes proua Peres ma-, Pervanš mainis ähm, G kahtekümmend, see on kindlasti parem kui G seitse või G kaheksa. mis puudutab nüüd seda kriisi, siis ma arvan, meil peavad olema kasutada nii-öelda majanduse seire ja finantsjärelevalve ähm, tööriistad ma mainisin reitinguagentuuride vastutust ja see peaks olema ähm, midagi ähm, niisugust, ähm, mis ühelt poolt äh, jah, annab äh, hetkeolukorrast äh, ülevaate, kuid teisalt analüüsib ka seda, millised on aluspõhjused, räägib sellest, näiteks Kreeka puhul, miks reitingud on nii kiiresti kukkunud. ja loomulikult ei saa siin ühte riiki lahutada ülejäänud euroalast. ma olen sama frustreerunud kui teiegi, kuid pean tagasi tulema selle töö juurde. We have half an hour. tuletan ikka tuletan kõikidele meelde, et saali kell jääb maha äh, ja seega äh, tegelikult on kell juba keskpäeva jõudnud. meil on äh, pool tundi aega, kõnelejaid on tohutult palju, aga minut annan teile ja ma tõesti ka härra Wolf Klints, teilt võtan mikrofoni ära minuti täis saamisel. järgmisena teie, härra Wolf Klints, ütleb väga suur tänu teile härra volinik, te rääkisite fondist, millest te oleksite huvitatud Euroopas selleks, et tõesti saastaja maksaks tulevikus. mina aga ei saa päris täpselt aru, kuidas see fond peaks olema, kuidas ta saab olla nii suur, et, et meil temast kriisiolukorras ka abi on? Te tegelikult äh, koormate finantsinstitutsioone, näiteks nagu hoiupanku, kellel ei ole mitte mingisugust pistmist äh, selle kriisiga ma muidugi toetan igasugust võrdsust, kuid see ei saa moonutada turgu. erakapitali ettevõtetele pandavate nõuete puhul mulle küll jääb mulje, et need on natukene liialdatud. erakapitali ettevõtted on väga olulised VKE-dele, VKE-de finantseerimisel. Marju Monti tegeleb praegu siseturu direktiiviga ja sellega, kuidas seda saaks parandada. mida te sellest ootate ja kas sinna on midagi lisada? suur tänu, hästi läks, järgmisena Kay Swinburne suur tänu, proua esinejani ja suur tänu, härra volinik, teile, mul on väga hea meel eh, näha, et eh, te olete oma pühendumist eh, parema seadusandluse osas finantssektori jaoks toetanud ning ka finantsteenuste sektori reformi osas, kuid arvestades seda, et järgnevatel kuudel öö, on teil ametkond vahetumas äh, ja ma tõesti sooviksin, et järjepidevus vaatamata sellele ettepanekute osas äh, säiliks. on paar valdkonda, mille osas ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on koordineerimise suurendamine, näiteks tuletisinstrumendid. kui me äh, näeme kliiringu ettevõtete puhul ette mingisuguseid erandeid, siis võib-olla ka mingisugune erand äh, võiks äh, olla äh, ka VKE-de jaoks kapitalinõuete direktiivis ette nähtud nende riskide maandamiseks ja veel, äh, kriisi juhtimine ei peaks olema ettevõtete juhtimisest eraldatud. veel inimesi mul siin nimekirjas, Arlene McCarthy, kaks küsimust, üks väike kiire märkus, arvestades seda, et järjest rohkem härra volinik keskendutakse läbipaistvusele, kas komisjon on mures Äh, nii-öelda hallide tsoonide osas, arvestades Caesari uuringuid, Goldman Sachsi äh, roll Kreeka kriisis, kas komisjon sellega seoses kavatseb midagi teha? Äh, pankade töö reguleerimiseks, et nad ei varjaks riigi võlgasid ja kapitalinõuete direktiiv kolm, ma paluksin, et kui te ameeriklastega olete aruteludes, et nemad kiirendaksid ka oma reeglite protsessi ja et me ei lepiks kokku tähtajade edasilükkamises, vaid kalendris mis äh, äh, motiveeriks panku kapitalireserve looma, sellepärast et ei ole ei Ühendru-, Ühendriikide ega Euroopa turgude huvides, et äh, et pankadel ei ole piisavalt kapitali, Anni Podimata, palun järgmisena. suur tänu teile. väga lühidalt. suur tänu teie esimese sõnavõtte eest, võtu eest ja vastuste eest, mis puudutab mis puudutab riigi võlakirju, siis Kreeka puhul on täiesti selge, Kreeka ei ole vastutav selle ohu tekkimise eest, kuid samas on see võlapaberi küsimus süvendanud Kreeka kriisi mõned nädalad tagasi lubati nende agentuuride rolli üle, rolli lähemalt uurida. ning see puudutas ka intressimäärasid. milliste järeldusteni te olete jõudnud Kreeka kriisi juures? ja teine asi puudutab reitinguagentuure. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra volinik. meil on vaja lahendused lahendusena üle Euroopa agentuuri, meil on vaja suuremat läbipaistvust ja kontrolli. kuidas te kavatsete sellele vastata? Thank you um.... suur tänu. Sofia Koni, suur tänu, proua esinaine, härra volinik. nagu paljud teised, arvan ka mina, et me peame pangandusmaailma toestama et ei võetaks enam liigseid riske, kus kontroll ja juhtimine on täiesti küsitav. härra volinik, ma tahaksin teada täpsemalt äh, nii-öelda nendest äh, mürgistest aktivatest. toksilised varad just ähm, ja see on tegelikult olnud ju selle kriisi taga, kuidas me sellest äh, toksilisest varast äh, lahti saaksime, mida teha selles osas ja veel, härra volinik, tahaksin ma täpsemalt teada äh, VKE-de kohta, kellel on jätkuvalt tõhutult raskusi juurdepääsuga krediidile, isegi kui äh, pangad kuigi pankadel on neid ähm, tohutult kliente ja varasid peaks nagu justkui olema, vähemalt Prantsusmaal see nii on. suur tänu, Gunnar Hökmark. suur tänu. kui mina mõtlen nendele investeeringutele, mida meil on vaja Euroopas, ehm, siis ma kõhklen küll, öeldes, et finantssektor on saastaja ja kõhklen ka kriisist rääkides äh, ütle, öelda, et äh, üldiselt äh, meil ei olnud piisavalt kapitali äh, finantsturgudel. ma nimelt lugesin täna Financial Timesist alles, et Baseli komitee esimees on öelnud, et uute nõudmiste mõju võib endaga kaasa tuua selle, et majanduskasv väheneb terve protsendi võrra ja teised vaatlejad on veel öelnud, et isegi rohkem. nii et täiesti selge on see, et Euroopas äh, oleks need äh, määrad veelgi suuremad erinevatel põhjustel ja härra volinik, seega kuidas, mida te kavatsete teha selleks, et oleks meil mõjuanalüüs selle kohta, kuidas need uued reeglid finantsturgudel meie terve majanduse stabiilsust võiksid mõjutama hakata? Äh, Vicky Ford, palun. minu küsimus puudutab neid samme, mis on astutud konkreetsete selle kriisi põhjuste osas mida on tehtud nende väga keeruliste toksiliste väärtpaberistamistega ja nii edasi ja kuivõrd pangad, kuigi pank ja kuivõrd pankadel puudus, oli puudus kapitalist, pidid kodanikud nad välja aitama kapitalinõuete direktiiv kolm peaks tooma sisse uusi nõudeid ja Basel ütles, et see taha, et nad tahaksid, et see rakenduks juba sellest aastast, kuid rahvasaadikud on esitanud muudatusettepanekuid, mis lükkaks tähtaja kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist aastasse. ma tean, et meil on vaja mõjuanalüüsi ja ma mõistan, et me peame tegema koostööd ülejäänud maailmaga, kuid kas teie, härra volinik, olete nõus, et on täiesti vastuvõetamatu, et me nüüd ootame viis-kuus aastat pärast Lehman Brothersi katastroofi enne, kui me võtame vastu konkreetsed nõuded äh, taoliste kriisipõhjuste väljajuurimiseks. härra Dominici, palun si,. Eh, tere hommikust! tahaksin äh, teile, volinik, äh, soovida teie töös täist edu. Te räägite sellest, et tuletisinstrumentide osas tulete välja tekstiga juba enne suve kas seal on ähm, CDS-ide ehk ähm, laenu ebaõnnestumiste mm, swap'ide osas äh, või vahetustehingute osas eraldi äh, peatükk, aga kas õigem ei oleks neid täielikult keelustada? Uh, hästi, Jürgen Klutt järgmiseks jah, suur tänu, suur tänu ka minu fraktsiooni nimel ja palju edu teie töös. lühike küsimus veel kord äh, reitinguagentuuride kohta. Te teate, et äh, Kreeka, Hispaania, Portugali osas on neil olnud äh, selline pahatahtlik roll ja mind huvitab tegelikult see, et kas on üldse mõtet niisugust reitingu tege-, tegevust jätkata. ettevõtete puhul on see õigustatud, aga, aga riikide puhul on ju ülesanded hoopis teised. et kas siis üldse on mõtet, et äh, riikidele reitinguid anda või peaksime sellest üldse loobuma? aitäh ja Ute! härra komissar. Udo. härra volinik. soovin teile täit edu teie töös. Nende suurte projektidega, mis teie ees seisavad. siin räägiti juba CDS-idest ja tegelikult ei ole keegi suutnud selgitada, kuidas riigivõla puhul äh, on võimalik äh, CDS-i osta, kui te tegelikult ise olete võlakirja omanik. ja riiklikud järelevalveasutused on samuti väga aeglaselt äh, reageerinud. teiseks, eile oli meil väga huvitav kuulamine, mis puudutas kapitalinõuete direktiivi number neli ja tuli välja, et kavandatud reeglid Baseli kohaselt ei ole piisavad äh, VKE-de jaoks, sest meil on väga suuri probleeme äh, pankadega, kel on äh, palju tegemist kohaliku ja piirkondliku majandusega. ja kas ei saaks kuidagi korraldada asju nii, et meil oleksid mingid uued kokkulepped, mis VKE-de olukorda parandaksid? Pascal järgmiseks Euh, tere hommikust, äh, härra Barnier! Te lähete mõne päeva pärast Ühendriikidesse ja räägite sealsete ametkondadega. ja ma tahaksingi teada, mida te ütlete neile vajaduse kohta luua mingisugune äh, nii-öelda kliiringu keskus äh, Eurotsoonis, kas te toetate mõtet sellest koostoime võimest ja ütlete, et äh, te pooldate seda euroala kliiringu keskust, mis oleks siis just loodud äh, tuletisi, tehingutele Euroopas. aitäh, mm, suur tänu, siin on teatud katusi nendes küsimustes. ma arvan, et ma tahaksin mm, lihtsalt lisada siia lõppu, et härra volinik, te oma sissejuhatuses ütlesite, tegelikult räägiti siin väga palju mm, nii järelevalve kui, kui teiste asjade kohta, et inimesed ootavad Euroopa Liidult mingit reageeringut ja arutelu selle üle, et äh, kes tegelikult kriisi põhjustas, seal oli faktoreid ju väga palju, kuid äh, kõik teavad, et äh, suur roll oli tõesti selles pankadel ja kapitali tõstmise osas, eriti kauplemisportfelli eh, valdkonnas eh, on ju tegelikult eh, rangeeringuid olnud ja, ja, ja seal on veel väga-väga palju ära teha. Ehm, vabandan, et küsimusi oli nii palju, aga kõik ülejäänud aeg on nüüd teie käsutuses. Je prendrai le temps, madame, de revenir, même si je ne peux pas répondre, madame ehm, ma üritan vastata kõikidele küsimustele kindlasti detailselt mitte, Äh, ja ma pean tõesti minema, sellepärast et täna pärastlõunal äh, on väga oluline kolleegiumi, komisjoni kolleegiumi kohtumine. kõigepealt siis äh, küsimus hindamise ja kapitalinõuete direktiivide, direktiivi mõjuanalüüsi osas. meie kalender näeb ette, et aasta lõpus või kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses peaks tulema siis neljas kapitalinõuete direktiiv, konsultatsiooniprotsess praegu käib, kuid äh, minu meelest on väga oluline see, millist sisu kannab see konsultatsiooniprotsess, tegemist ei ole jällegi improviseerimisega ega millegi kunstlikuga. täna hommikul äh, äh, üks avaline, avalik konsultatsiooniprotsess käivitati, tegemist on avaliku kuulamisega ja see on täiesti reaalselt toimuv äh, asi ja see saab nii olema kapitalinõuete direktiivi osas. ja muidugi Ameerika Ühendriikidega suhted on väga olulised. me peame teineteist usaldama, kuid samas mitte olema naiivsed ja see usaldus peab olema vastastikune G kahekümne ja kapitalinõuete direktiivi äh, kalendrid tuleks kindlasti ühildada ja väga oluline, et omavahel läheksid kokku see, mida teevad ameeriklased ja tulen sellega tagasi äh, ka teiste kõnelejate märkuste juurde äh, ja selle vahel, mida teeme meie. ja Ameerika visiiti ma kavatsengi sellisena võtta kuid äh, muidugi ei tähenda see see, et me ei arva seda, et me ei arvesta sellega, mis toimub mujal maailmas, näiteks Aasias, isegi kui meie kaubavahetusest kaheksakümmend protsenti on äh, just nimelt nende, ameeriklastega. nüüd äh, pankade struktuur, pankade struktuur ei ole üle terve Euroopa Liidu ühesugune ega ka finantssüsteem ei ole sarnane ameeriklaste ja Euroopa vahel. meie lähenemine komisjoni tasandil äh, ei näe ette praegu pankade lahkulöömist, vaid äh, globaalset järelevalvet selles osas, mida pangad teevad. ja üks asutus teeb siis, täidab erinevaid ülesandeid. härra Lambert, kes on lahkunud, äh, meil on vaja topeltjärelevalvet, äh, nii sisejärelevalvet, mis on siis ettevõtete juhtimise alase töö peamine eesmärk, ning äh, äh, välisjärelevalve, mida siis korraldavad äh, riiklikud ametkonnad või Euroopa ametid, selleks, et järelevalve tagada just nimelt pangandussektoris. ma tuletan meelde, et Euroopas pool, pooled meie riikidest, kahekümne seitsmest liikmesriigist pooled pangad kuuluvad selle riigi jaoks välisgruppidele ehk teisisõnu, pooltes liikmesriikides pangad on välispankade käes ehk nende pankade käes, kes, kelle peakorterid tegelikult ei ole nendes riikides, nii et me oleme näinud väga olulist turgude lõimumist, mis, mis ei ole sugugi väheoluline. meie eesmärgiks on äh, siis seega see topeltjärelevalve. räägiti siin ka siis veel ekspertteadmistest, mul ei ole alati kõikidele küsimustele vastust äh, sellele eelarvereale küsimusele ma ei saa praegu vastata, tuletan teile meelde, et Euroopa Komisjon tegu-, kannab endas samuti ju seda sõltumatu eksperti, ekspertpädevust. kohtu kohus on niimoodi ette näinud, andnud meile sellise rolli. alles hiljuti olin ma Londonis äh, Finantsstabiilsusnõukogus väga huvitav kohtumine, eh, nimelt eh, et kas ei peaks mitte suurendama meie toetust USB-le eh, ja siis oli just nendest normidest juttu ja sellest, millist mõju see võiks nendele normide kasutajatele tegelikult äh, avada, aga see selleks, äh, ekspertteadmisi seega võib kasutada siit ja sealt. härra Klints. ausalt öeldes äh, selline ettevaatusfond, härra Klints on saalist lahkunud, see küsimus tõusetus paar päeva tagasi alles Ökofinis, Ecofinis selles ühises üldises äh, dokumendis, kus äh, tu-, toodakse see fondi mõte, nii-öelda reservfondi mõte välja ühe võimalusena, mis toetab teisi instrumente, ehk teisisõnu siis seesama sise- või välisjärelevalve. ja me tahame igal juhul äh, piiriüleste institutsioonide üle suuremat järelevalvet ja et meil oleks võimalusi enne, kui kriisid puhkevad äh,, peatada teatud tegevused, võib-olla keelustada ka dividendide väljamaksmine. ja kui me näeme, et riskid suurenevad, siis meil peab olema võimalik ka institutsioon ümber struktureerida enne, kui kriis lahvatab. kuid alati ei pea siis äh, esimesena kohe äh, pöörduma äh, aktsionäride poole me oleme arutelud avanud, kõik võivad osaleda selles konsultatsiooniprotsessis ja ma ei hakka siin väitma, et meie seisukohad on ühtsed. on liikmesriike, nagu te teate isegi, et on liikmesriike, kes on kaalunud juba eelarvevahendite kasutamist kuid minu meelest on täiesti selge see, et äh, hoiustajaid ei saa esimesena, esimesena hoiustajate poole pöörduda. kuidas on aga lahendused liikmesriigid, ma ei oska veel öelda, proua Swinburne. jah, meil on vaja koordineeritud lähenemist meetmete osas, jah, ma pööran väga suurt tähelepanu VKE-dele. see, milliseid otsuseid me langetame VKE-de näiteks nagu tuletisinstrumentide puhul tuleb kindlasti meil kaitsta tööstussektorit, kriisi ennetamine ja meie ettepanekud peaksid üldiselt viima ettevõtetes parema haldustavani ja ma olen täiesti teadlik sellest, et see pakett on osa siis äh, ennetavaid vahendeid koondavast paktist ja et see peab olema koordineeritud ja et vastus äh, lasub siin ettevõtte juhtkondadel. proua McCarthy, nende hallitatsioonide ala on ka direktiiviga kaetud, ma ei jää sinna Goldman Sachsi asja juurde pigem, kauemaks pide-, pidama, ameeriklased on oma juurdluse avanud selles osas. kui need faktid, mis on esitatud juurdluses, on tõesti faktid, siis see on, see on täiesti skandaalne, täielik ebaeetiline käitumine selle panga poolt, kes toodab äh, väga peeneid äh, finantstooteid, äh, kuid mis on siis kõik, millest keegi ei saa enam mitte midagi aru ja meil on vaja heita valgust äh, sellistele tehingutele. meil on vaja tagada suurem läbipaistvus ja suurem kontroll. proua McCarthy, ma saan aru, et ameeriklastega võib tekkida meil lõhe, ajaline lõhe siis kapitalinõuete direktiivi kolmanda osas, kuid äh, ma kasutan seda Ameerika visiiti kindlasti ära selleks, et rääkida sellest kuid isegi, kui tekib äh, tähtaegade edasilükkamisi, siis need reeglid üks hetk tulevad äh, kasutusele. proua Podimata rääkis Kreekast ning äh, agentuuride rollist, millest mina ka rääkisin. jällegi on meil siin vaja läbipaistvust metodoloogia osas selles osas, kuidas siis need agentuurid toi-, toim-, töötavad. ja proua Podimata ma ütlesin siinsamas äh, saalis kolmeteistkümnendal jaanuaril juba maha oma seisukoha juba enne Kreeka kriisi äh, tuletisinstrumentide turu ja CDS-i osas arvamuse. ja minu sõnu te võite kindlasti kinnitada. CDS, äh, see tuleb tuletisinstrumentide tekstis, mis peaks siis juunis-juulis teieni jõudma käsitlemisele ja härra Pullmann Teie ka esitasite vist küsimuse selles küsimuses. milline on selles teksti tegelik sisu äh, riigivõla CDS-i osas äh, selgub siis selleks ajaks? nii nagu Vicky Ford äh, ka proua Coni tõstatasid väga tõsise toksiliste varade küsimuse, siin jällegi on vaja valgust heita tehingutele, kuid see selles on seadusandlus äh, juba tegelikult äh, teatud sätted ette näinud. ja siis äh, esitati küsimusi ka VKE-de finantseerimise kohta. see pakt, mis on tulemas, pöörabki eriti tähelepanu just nimelt VKE-dele esitatava mõju osas ja veel üks asi, nimelt äh, VKE-de finantseerimise puhul on oluline ka nende juurdepääs börsile. Need on mõtted, äh, mida praegu räägitakse, millest praegu räägitakse. et kas mitte börsid ei peaks olema avatumad äh, VKE-de osas, et nendel oleks juurdepääs ka siis börsivahenditele härra Karas rääkis äh, mõjuanalüüsist, äh, jah, me oleme seda mõju praegu hindamas ja õppetükid tuleb saada, Baseli komiteega teeme koostööd, nii nagu ka kindlustusettevõtetega ja Solventsiga, nii nagu ma täna ütlesin. Vicky Fordi analüüs jah, järelevalvet on vaja suuremat ja mõned äh, tehingud on võib-olla natukene riskantsemad nii et tuleb tagada terves selles sektoris äh, tugev järelevalve. härra Domenici, ma juba vastasin osaliselt teie küsimusele oktoobris, äh, peaks tulema teie poolt äh, nõutud seadusandlus. härra Klute, mitu korda täna hommikul olen ma rääkinud reitinguagentuuride rollist ja ütlesin ise äh, ka avalikult äh, välja eelmise nädala neljapäeval ja reedel, et äh, see töö, mille me oleme ette võtnud Euroopa Agentuuri äh, loomise osas, on mõneti käima läinud, kuid see töö põhineb otseselt siis riigi poolt võetavate riskide analüüsil. ja me peame mõtlema, kas sellel agentuuril oleks lisa, lisandväärtus ja kindlasti on meil vaja mitmekesistada reitinguagentuuride turgu ja luua suurem konkurents. härra Pullmann, kui ma teist õigesti aru saan, te olete oluline, huvitatud äh, CDS-i osas suurema kontrolli osas, see on muidugi hädavajalik, eriti mis puudutab siis riigivõlga. ja härra Pullmann härra Karase ettepanekuga koos ma vaatan seda asja. nüüd ähm, noteerimine ja hüvitised, äh, see on väga delikaatne teema, mul on siin vaja rohkem informatsiooni, ma peaksin väga tehniliselt lähenema sellele küsimusele me ei räägi siin Euroopa rollist. taoliste hüvitisfondide loomisel. Euroopal on suutlikkus, Euroopa jaoks on oluline oma suveräänsust säilitada ka selliste fondide puhul suhetes Ameerika Ühendriikidega seda nii-öelda koostoimevõimet ma tehniliselt uurin. väärtpaberistamine, süsteemide stabiilsus ja konkurentsivõime tagamine ja see, et kus need varad siis peaksid olema, kõik äh, see minu jaoks äh, on oluline selles mõttes, et äh, Euroopal on vaja tuletisinstrumentide äh, nii-öelda kompenseerimiseks piisavalt vahendeid. Need peavad olema muidugi tugeva kontrolli all, sellised fondid. ja meil peab olema, jääma ka läbirääkimiste ruumi ameeriklastega me peame leidma võimaluse, kuidas me saaksime võrdsetel alustel ameeriklastega läbi rääkida. ja nagu ma ütlesin, sellised äh, nii-öelda hüvitisfondid peavad olema tugeva kontrolli all. tulemas on jällegi äh, avaliku konsultatsiooni protsess selles küsimuses, kõik algatused tuuakse avalikkuse ette, kuid minu jaoks on need keskse tähtsusega, sellepärast et kaheksakümmend protsenti tuletisinstrumentiga tehtavatest tehingutest tegelikult äh, väldivad igasugust kontrolli ja järelevalvet ähm, ja mingisugust hüvitist ka selle osas ette ei ole näha või näha ei ole saada, nii et üritame seda protsendimäära koos teiega siis teistpidiseks muuta. vastutustundlikkuse esimese, esimeseks ähm, tingimuseks on ju kontrolli ja tun-, äh, kontrolli tagamine. suur tänu teile teie kannatlikkuse eest! uh,. aitäh, härra volinik, ma olen kindel, et äh, siis, kui äh, toimus teie kuulamine, et siis äh, oli su-, surve suurim võimalikest, aga mm, tundub, et et surve jätkub ja on kohati isegi veel suurem, aga igal juhul suur tänu teile tulemast ja kohtume peagi jälle!